juba aastast siis kaks tuhat seitse, veamäär esimest veamäär juba kolmandat aastat järjest langes, seekord oli see null koma kaks protsenti, seekord saime ka finantsülekannete kohta märkustega kinnituse ja meil on väga hea meel, et Kontrollikoda on tunnustanud siin neid jõupingutusi, mida me oleme teinud finantsvoogude kontrollimiseks, me teeme seda koostöös liikmesriikidega ja äh, oleme ka parlamendide kontrollikojalt väga häid soovitusi saanud ning jätkame oma jõupingutustega. nagu ma ütlesin, kui ma selle aasta alguses teie komisjoni ees käisin, siis ei ole tähtis mitte ainult see, et eelarvet täidetakse korralikult, vaid et meie programmidel oleks ka tulemused. ja see kehtib veelgi rohkem aegadel, kus Euroopa Liidul on väga suured probleemid, mis tulenevad nii seestpoolt kui ka väljastpoolt ja kui hakatakse ette valmistama ka mitmeaastast finantsraamistikku ajaperioodiks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kõrval tuleb rääkida ka sellest, kuidas me oma aruandlust parandame. kontrollikoda on jällegi ka siin oma panuse andnud peatükis kolm, kus räägitakse siis tulemuspõhilisest äh, aruandlusest. tahaksin veel tuua välja kolm küsimust, mida otseselt huvitab, äh, mis on huvitavad nii Kontrollikojale kui ka teie äh, komisjonile ja puudutavad siis läbipaistvust ja lõpetuseks tahaksin rääkida ka mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisest. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kõrval oli meie jaoks väga tähtis panna poliitika toimima, parandada konkurentsivõimet, majanduslikku konvergentsi, luua töökohti ja tugevdada majanduskasvu. väga tähtis oleks, et eelarve oleks paindlik selleks, et me saaksime üleilmsete probleemidega hakkama saada, eriti just tuli meil tegeleda pagulaskriisiga. ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aasta äh, Äh, tegevusaruandes on välja toodud väga palju erinevaid valdkondi, kus Euroopa Liidu eelarve on lisandväärtuseks. kui seda aruannet äh, avalikustati, siis me arvestasime, et äh, strateegiliste investeeringute fondiga on leitud sada kaheksa, üheksakümmend miljonit eurot lisaks Euroopa majandusele ja praegusel hetkel saame me rääkida kahesaja viiekümnest miljardist eurost ehk me oleme jõudmas lähemale eesmärgile, milleks oli kolmsada viisteist miljardit järgmisel aastal. ja kõik liikmesriigid saavad selle fondi vahenditest kasu. null koma kaks protsenti veamäär äh, näitab, et äh, me oleme muutunud läbipaistvamaks loome lisandväärtuste peale sisse, me oleme siis ka selle nõuandekeskuse Advisory Hubi loonud selleks, et ähm, oma tööd veelgi parandada ja meil on väga hea meel, et ähm, on ähm, siin koostööd suurendatud ja fondi tööd ka jätkatud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sada kolmkümmend neli tuhat äh, VKE-d kahekümne ühest liikmesriigist said rahastust kokku üle viie koma viie miljardi euro kosmeprogrammi kaudu. samal ajal umbes viissada tuhat, äh, pool miljonit äh, eurooplast osales äh, erinevates vahetusprogrammides ja seda tänu Erasmus pluss programmi kaudu. Erasmus pluss tudengid on edukamad ka tööturul ko koha, töökoha leidmisega, võrreldes siis nende inimestega, kes ei ole äh, osalenud selles programmis. ja kui tohib, siis ma tahaks välja tuua ka Euroopa Solidaarsuskorpuse esimese sünnipäeva, sest just aasta tagasi loodi see korpus ja on nüüd hakkamas ka oma tööd äh, hoogustama. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal viidi sisse ka kriisiabi äh, meede, mida kasutati selleks, et kolmekümne viiele tuhandele pagusal, pagulasele Kreekas äh, peavarju tagada ja kaks koma üks miljardit eurot humanitaarabi anti kaheksakümnes riigis ja, ja seda siis kokku üle saja kahekümnele miljonile inimesele. vaadates nüüd taevasse, mis täna on väga pilves, kuus uut Galileo satelliiti saadeti orbile kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, meil oli võimalik äh, äh, alustada Galileo satelliitide tööd ning hakata vastu võtma ka sõnumeid, signaale nendelt siis pandi paika ka strateegilised äh, eesmärgid, näiteks kliimaküsimuste harmoniseerimine sai kokku eelarvest pea kakskümmend üks protsenti. me jätkame siin aruandlusega ja meil tuleb paika panna ka siis see, kui palju vahendeid veel kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kasutatakse ja paneme seda siis iga-aastaselt üksikasjalikult paika ja anname teile ka infot. nüüd iga-aastane tulemusraport on tegelikult ainult üks ähm, võimalus, kuida-, näidata, kuidas komisjon oma tulemusi parandab. ma arvan, et me oleme teinud väga palju investeeringuid selles valdkonnas. meie tulemusraportid ei ole suunatud mitte ainult eelarve koostamisele ja eelarve täitmise kinnitamisele, vaid me tahame ka näidata, milliseid eeliseid on loodud avalikkusele. viimane OECD uuring eelarvestamise ja tulemuste kohta ütles, et eh, Euroopa Liidu tulemuspõhine eelarvestamine on kõrgete spetsiifiliste eesmärkidega ja täidab paremini eesmärke kui ükskõik milline teine sarnane eelarvesüsteem, peale selle oleme me viimastel aastatel ka aruandlust harmoniseerinud, me oleme keskendunud tulemustele ja seda siis selle uue tulemuspõhise raporteerimise kaudu. peatükis kolm Kontrollikoda on ka täpselt vaadanud just seda, milline on see tulemuspõhine aruandlus ja seal vaadati iga-aastast aruannet, mille koostab peasekretär ja samamoodi ka programmi aruandlust ähm, ja rahastamist. kontrollikoda on teinud siin terve rea tähtsaid äh, ettepanekuid, nagu näiteks paremini välja tuua programmide rakendamist, kasutada visuaalselt paremini haaratavaid esitlusvõimalusi. me oleme väga tänulikud nende soovituste eest ja päris paljusid neist oleme juba hakanud kasutama, kui nüüd koostame järgmise aasta iga-aastast aruannet ja, ja siis hiljem muidugi ka selle äh, aruande äh, rakendamist, siis koostöö institutsioonide vahel on väga tähtis, näiteks finantsprogrammide tegurite harmoniseerimine, neid on umbes seitsesada, seda on võimalik äh, saavutada ainult siis, kui me peame läbirääkimisi järgmise programmiperioodi üle järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja me tõesti loodame, et parlament toetab meid siin selleks, et seda eesmärki saavutada paremini ja ühtlasemalt, et meil oleksid paremad ja ühtlasemad tegurid siis tahaksin veel toonitada, et tulemus ja tulemuspõhine aruandmine Euroopa Liidus on meie kõigi ühine vastutus, parlament, liikmesriigid, haldavad asutused ja terve rida muid kolmandaid osapooli, kes kõik üheskoos vastutavad, et saavutada eesmärk, mis on eelarves paika pandud ja väga tähtis on ka siis äh, koguda informatsiooni saavutatud tulemuste kohta. see ei tähenda seda, et komisjon ei soovi vastutada oma tulemuste eest. ja juba eelmisel aastal ma selgitasin, milliseid samme me oleme komisjonis teinud selleks, et äh, sisse viia parem tulemuste süsteem, me oleme parandanud strateegilist planeerimist ja programmitsüklit selleks, et me saaksime keskenduda tulemustele kogu äh, Äh, programmi läbiviimise ajal iga-aastane strateegiline kava paneb paika strateegilise raamistiku koos selgete eesmärkidega, äh, millised tulemused on komisjoni teenistustel, mis on vaja igal aastal saavutada ja need on ka tegelikult otseselt seotud ka president Junckeri kümne poliitilise prioriteediga ja me oleme selgelt keskendunud tõesti tähtsatele küsimustele. ja need poliitilised prioriteedid on paika pandud nii, et me kõige paremini saaksime täita neid eesmärke, mis on kõige tähtsamad ka kodanikele. nüüd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruanded on esimesed aruanded, kus me kasutasime seda strateegilist planeerimist ja programmeerimist ning ähm, ma võib-olla te vaataksite ka minu enda iga-aastast aruannet, seal on kaetud kõik need teenistused, me ei teeni mitte ainult presidenti siis, vaid ka kõiki asepresidente ja võin teile kinnitada, et komisjoni üldiste eesmärkide täitmine ei ole jäänud mitte stabiilseks, vaid me oleme seda isegi suurendanud, meie ülesandmete arv on suurenenud ju, esimesest detsembrist me vastutame ka näiteks Ühendkuningriigi lahkumiseks Euroopa Liidu ettevalmistamist ja me teame, et äh, läbirääkimised käivad just praegusel ajal ka selle üle nii et kui me räägime kahe tuhande kuueteistkümnendast ja seitsmeteistkümnendast aastat, siis äh, peasekretär mängis tähtsat rolli väga paljudes erinevates äh, protsessides. tooksin siin välja majanduspoolaasta, mis on selline iga-aastane Ehm, menetlus, kuhu on kaasatud peaaegu kõik komisjoni teenistused, aga siin on ka täiesti spetsiifiline eh, vastutus, nagu näiteks eh, koostöö ja koordineerimismeede Bulgaaria ja Rumeeniaga. iga-aastased aruanded selle kohta pandi just eh, nõukogus paika ja meie president leiab, et Rumeenia ja Bulgaaria võiksid selle mandaadiperioodi lõpus sellest äh, programmist ka nüüd äh, lahkuda ja mis puudutab nüüd vastust pagulaskriisile ja meie valmidust tulevastele kriisidele ja ettevalmistus äh, nendeks oli minu teenistuste ja ka asepeasekretäri üheks kõige tähtsamaks ülesandeks. tegemist on küsimusega, millega tegelemist jätkame, me teame, et isegi kui praegu pagulasvood on vähenenud, see surve on siiski alles ja nõuab meilt väga suurt tähelepanu. oleme töötanud ka teiste prioriteetide täitmise nimel, nagu näiteks Energialiit ja digitaalne ühisturg. tegemist on olnud väga tõhusa õigusloomelise protsessiga. ja lõpetuseks, mis puudutab peasekretäri vastutust, oleme siin tegelenud kodanikualgatusega selleks, et äh, seda muuta lihtsamaks äh, kodanike jaoks, äh, et oleks lihtsam meie teenistusi, teenuseid kasutada ja ettepanekud, mis me tegime, need on vastu võetud ja siin on nüüd ka kuueteist kuni kaheksateist aastased inimesed kaasatud, neil on ka võimalus teha algatusi ja te teate väga hästi, kui tähtis on noorte inimeste kaasamine jätkasime ka parema reguleerimise poliitikaga, äh, läbipaistvust, äh, nähtavust oleme suurendanud, meie portaal on väga kasutajasõbralik äh, ja kodanikel on võimalik meie õigusloomelise töö kõikides etappides kaasa lüüa, kaasa arvatud ka komitoloogia meetodis ja delegeeritud õigusaktide väljatöötamisel. peale selle oleme ka ekspertrühmade kaasamist äh, suurendanud äh, selleks, et parandada läbipaistvust äh, ja paremini äh, siis ka hallata võimalikke tekkivaid huvide konflikte, siis kahe tuhande kuueteistkümnenda audit komisjoni juhtimise kohta komisjon tunnistab, et tõesti korralikult toimivad juhtimismeetmed on tähtsad ja samamoodi peab olema ka korralik riskihaldussüsteem. me leiame, et see komisjonis sisse viidud juhtimissüsteem pärast Santeri komisjoni töö lõppemist aastal kaks tuhat üks on ajahambale vastu pidanud, sellepärast et siin on tõesti äh, autoriseeritud ametnike vastutus hästi tasakaalus ka üleüldise poliitilise vastutusega, mis on komisjoni kolleegiumil eelarve täitmise ees. avatud kommunikatsioonikanalid volinike, peadirektorite vahel, peadirektorite ja keskteenistuste vahel tähendab seda, et kogu info on olemas selleks, et äh, et kõige paremini täita eesmärke ja muidugi oleme alati valmis tegema parandusi seal, kus on seda vaja ja eelarve täitmise kinnitamise resolutsioon parlamendilt ja kontrollikoja eriaruanne on öelnud, et me peame oma juhtimise üle vaatama ja me natukene aega tagasi, oktoobrikuus, siis tegime ka teatise selle kohta ja seal on väga hea ülevaade antud selle kohta, kes mille eest kuidas vastutab. ja ma ei lah-, laskuski rohkem üksikasjadesse, aga ma olen valmis vastama teie küsimustele. ja siis tahaksin veel kaks küsimust tõstatada, mis on selle komisjoni liikmete jaoks äh, tähtsad, eetika ja läbipaistvus. septembrikuus äh, president Juncker äh, kuulutas välja suured muudatused volinike käitumisjuhistes, seda tegi ta oma olukorrast Euroopa Liidu kõnes ja mm, on tehtud käitumisjuhiste äh, eelnõu, see saadeti parlamenti selleks, et teada saada parlamendi arvamus, enne kui need paika pannakse. ma leian, et äh, selle uue ettepanekuga pannakse tõesti väga kõrged standardid paika äh, nii eetika kui ka üleüldiselt avaliku elu jaoks. siin on karmistatud tingimusi, mis on äh, volinikele ette nähtud äh, mandaadi järgseks perioodiks, me soovime ka äh, parandada äh, aruandlust ja läbipaistvust äh, erinevate reiside, äh, erinevatest reisidest raporteerimise kohta. me ootame nüüd parlamendilt vastust ja me oleme kuulnud, et äh, selle tööga on parlament ka lõpule jõudmas. mis puudutab läbipaistvust, siis Junckeri komisjon on paika pannud kõrgeimad läbipaistvuse standardid mitte ainult selles osas, kuidas institutsioonid töötavad, vaid ka selle suhtes, selles osas, et keda esindatakse, sellega soovitakse usaldusväärsust suurendada, meil on uued läbipaistvuse reeglid paika pandud, me oleme ähm, äh, avatud kõikidele erinevatele osapooltele äh, ja me saame näiteks äh, kohtuda äh, lobistidega ainult siis, kui nad on läbipaistvuse registris äh, registreeritud, kõik need kohtumised on väga läbipaistvad ja me kasutame seda läbipaistvuse registrit väga karmilt selles mõttes, et me oleme sinna kaasanud siis ka parlamendi ja nõukogu ettepanekud äh, ja läbirääkimised selle üle praegu käivad. ja lõpetuseks, vaadates nüüd tulevikku, oma olukorrast Euroopa Liidus kõnes president Juncker septembrikuus ütles, et tema tegevuskava on selline, et meil oleks paremini ühendatud, demokraatlikum, tugevam Euroopa Liit ja parlament ja ka, ja ka liikmesriikide juhid äh, olid sellise lähenemisega vägagi rahul. tegemist oli järgmise sammuga äh, menetluses, mis sai alguse märtsikuus äh, valge raamatuga. ja siin oli ka terve rida mõttevahetusdokumente kõige tähtsamate küsimuste üle Euroopa Liidu tuleviku kohta ja septembrikuine visioon kombineerib neid erinevaid stsenaariume mida Juncker välja pakkus ja Sibius Rumeenias üheksandal mail kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võetakse see kõik kokku. see ei tähenda ka seda, et me saaksime nüüd käed rüpes istuda komisjoni tööprogramm järgmiseks aastaks põhimõtteliselt on paika pandud nii, et see lõpeb Euroopa Parlamendi valimistega kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja seal on paika pandud prioriteedid, mida me soovime täita ja siin on välja toodud ka pikemaaegseid algatusi, millega me soovime siis kujundada siis äh, Euroopa Liidu tulevikku. ja mis puudutab komisjoni algatusi, siis äh, maikuus teeme me ettepaneku järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikust ja see on rohkem kui lihtsalt tehniline küsimus, sellepärast et finantsraamistik peab väga selgelt välja tooma need eesmärgid, mida me üheskoos soovime saavutada, kakskümmend seitse liikmesriiki siis, ja väga palju on sellest juba räägitud, et mis peaksid need uued eesmärgid ja prioriteedid olema ma ei hakka neid kõiki praegusel hetkel teile ette lugema ja muidugi tuleb meil tegeleda ka Brexiti finantsiliste järelmõjudega me loodame, et praegused Ühendkuningriigi kohustused, mis on finantsraamistikus siis vastu võetud, on sellised, millest Ühendkuningriik siis ka pärast lahkumist kinni peab. nii et mitmeaastasele mitmeaastase finantsraamistiku kujundamisega ja väljatöötamisega soovime me Euroopa kodanike e, ja ka majanduse jaoks korralikku tulevikku tagada, tegemist on täiesti avatud, lahtise ja siira protsessiga. me soovime siin hoolitseda siis Euroopa Liidu tulevase rahastamise eest ja volinik Oettinger on väga selgelt välja öelnud, et mitmestel finantsraamistiku puhul on väga tähtis ületada kaks lõhet, need äh, lõhed, mis on tekkinud äh, siis äh, brittide lahkumisest ja need lõhed, mis tekivad sellepärast, et meil on uued strateegilised prioriteedid ja me peame nüüd vaatama ka tehniliselt ja üksikasjalikult, kuidas me saame ennast selleks uueks perioodiks ette valmistada äh, ja peame ka üle vaatama siis need kuuskümmend programmi, kuuskümmend kaks programmi, mis praegusel hetkel käivad. me peame eelarvet samal ajal hoidma ka võimalikult paindlikumana, sest me teame, et paindlikkust võib meil vaja minna juhul, kui tulevad mingid ette nägematud sündmused, nagu näiteks migratsioonikriis oli seekord. tahame väga täpselt ka teada saada, mida parlament selle kohta öelda tahab, meil on siin olnud kaks resolutsiooni veebruarikuust ja märtsikuust, arvestame nendega ja muidugi riigipead ja valitsusjuhid äh, vaatavad need ka läbi ja mis puudutavad Majandus- ja Rahaliitu, siis on, komisjon tegi siin eile uued ettepanekud ja soovitakse Euroopa Liidus sisse viia meetmed, mis praegustel hetkel on, praegusel hetkel on olemas ainult valitsusvahelisel tasandil fiskaalkokkulepe ja samamoodi ka Euroopa stabiilsusmehhanism, ESM. me loodame, et see kõik tuuakse nüüd Euroopa Liidu tasandile üle, sest pikaajaliselt me soovime, et Majandus- ja Rahaliit kaasaks kõiki liikmesriike, et euro oleks kasutusel kõikidel liikmesriikides ja sellepärast me ei peaks välja töötama raamistikke, mis on suunatud ainult väikesele riikide rühmale. aitäh! ja, me täname Ihnen! aitäh! ja te näete päris hea välja, sellepärast et peasekretäri näovärvist on äh, näha, milline on äh, olukord Euroopa Liidus. aitäh ja meie raportöör on siis äh, Johan Siller ja saab ka kohe sõna. aitäh, proua juhataja. aitäh härra Russole ja Kontrollikoja äh, töötajatele selle raporti eest, mille te äh, andsite meile kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmise kohta, mis on meie töö aluseks ja tahaksin vabandada teie ees, et ma tulin liiga hilja, aga meil on parlamendis samal ajal ka delegatsioon Mongoolia parlamendist ja ma pidin neid tervitama ja tahtsin neid tervitada. alates esimesest novembrist äh, esmakordselt pärast, äh, eh, pärast äh, kümme, pärast nelja aastat on pärast ratifitseerimisprotsessi lõppu jõustunud Mongooliaga sõlmitud leping ning Mongoolia on väga oluline demokraatliku arengu seisukohalt eh, on väljapaistval positsioonil selle piirkonna riikide hulgas ja meil on nüüd selle lepinguga hea alus meie töö süvendamiseks. ka selle laiendamiseks uutele poliitilistele Äh, poliitilistesse valdkondadesse, nii et seetõttu vabandage, et tulin liiga hilja. tänan härra Italiener, Italianerit suurepärase raporti eest ja meil oli äh, ka võimalus enne rääkida ja kõik need asjad, mis mul äh, siin küsimuste nimekirjas on, neist on juba käsitletud, nii et kui ma kordan ja küsin teilt asju, millele te olete juba vastanud, siis palun vabandust, ma siin, mul oli vähe aega, ma ei saanud kõiki asju siin välja jätta ja väl-, läbi sõeluda tervitatav on see ja me oleme selles osas ühel meelel, et äh, eelarve täitmise heakskiitmise puhul, komisjoni puhul, ähm, võttes arvesse meie meetmeid ja neid vahendeid, mis meil oli, on oluline selgeks teha, et kas vahend, e-, eesmärgid on äh, täidetud, kas me oleme õigel teel või me näeme, et me oleme äh, püüelnud valede eesmärkide poole ja, ja et meil on tegelikult hoopis uued väljakutsed äh, ees. see aga ei tähenda, et äh, Euroopa meetmete rakendamise puhul äh, me ei pööraks tähelepanu reeglite järgimisele, aga eelmistel aastatel on ka Kontrollikoja, koda tuvastanud, et veamäära osas on arengud positiivsed ja see mm, olulisuse määr kaks protsenti eriti nende vahendite puhul, kus on tegemist eh, turude ühi-, eh, vahendite ühise eh, haldamisega, seal seda me ei ole saavutanud, seal on veamäär viis protsenti, selle kallal tuleb tööd teha, aga mis puudutab reeglite järgimist, oleme õigel teel ja mis puudutab tulemuslikkust, neid äh, tulemusi, mida me tahame saavutada, see, mm, sellele võime hakata rohkem tähelepanu pöörama ja ka Kontrollikoda on öelnud, et nad äh, hakkavad sellele rohkem tähelepanu pöörama ja koostavad eriaruandeid erinevate äh, valdkondade kohta, järgmisel aastal on ähm, oodata tervet rida uusi eriaruandeid Kontrollikojalt ja ma arvan, et sealt me saame tegeliku teabe selle kohta, et kui tõhusad on Euroopa meetmed ja ka teistes äh, komisjonides äh, peale eelarve kontrolli komisjoni tuleks äh, tegeleda nende eriaruannetega, need tuleks võtta töö aluseks. kõnelus peasekretäriga loomulikult tähendab seda, et me mm, peame teilt küsima, kuna te olete komisjoni esindaja, et ähm, milline on teie arvates Euroopa Liidu olukord tervikuna ja äh, äh, praegu, äh, et te rääg-, keskenduksite praegustele arengutele, aga ka vaataksite ka tulevikku, ähm, tuginedes viimaste aastate projektidele ja, ja eesmärkidele, sest meil tuleb ju jälle hakata tegelema strateegilise planeerimisega, te viitasite sellele ja nüüd oleks aeg hinnata eelmiste, eelmise programmi tööperioodide tulemusi. me oleme endiselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kümneaastases tsüklis ma mäletan, et kui ma aastal kaks tuhat üheksa alustasin, siis see pidi olema Lissaboni strateegia eelviimane aasta kui ma tegelesin äh, mujal Euroopa programmide rakendamisega, siis see oli kõigi meie projekti, projektide puhul aluseks, aga kui mina tulin parlamenti, siis see enam kedagi ei huvitanud, öeldi lihtsalt, et äh, me ei saavutanud neid eesmärke, eks me siis hakkame nüüd midagi muud tegema. ja see ei anna panust Euroopa Liidu usaldusväärsusesse, vaid kui meil on strateegilised eesmärgid, siis me peaksime ka hindama seda, mil määral me neid eesmärke saavutanud oleme, enne kui me hakkame tegelema uute teemadega äh, selleks, et saavutada mingeid uusi strateegilisi eesmärke. ja seetõttu tahaksin küsida, et mil määral need erinevad äh, asjad, mida me oleme kuulnud strateegiate, programmide või instrumentide vormis, et äh, mida me kõik vastu võtame, et äh, kuidas oleks võimalik neid paremini koordineerida, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia võeti vastu töötati välja üle-eelmise komisjoni poolt, siis tuli kaks tuhat neliteist uus komisjon ja uus parlament Ehm, uute väljakutsetega, millega me silmitsi seisime ja komisjoni tööprogramm on suunatud viiele aastale, mis vastab äh, ka parlamendi ametiajale. samal ajal on meil aga seitsmeaastane, mitmeaastane finantsraamistik ehm, ja e- e- e- muud erinevad äh, Äh, ajaühikud, mis osaliselt kattuvad, et küsimus on selles, et kuidas me võiksime neid asju paremini harmoneerida ja kuidas olla veidi paindlikumad, sellepärast et kümme aastat on pikk aeg ja me oleme näinud, et isegi kui tegemist on kas või viie või seitsme aastaga, siis prioriteedid ja väljakutsed võivad väga kiiresti muutuda selle aja jooksul. kuidas õnnestuks meil saavutada see, et meil õnnestuks äh, kiiremini reageerida neile. ma kuulen, et paljud äh, riigid ei ole isegi veel alustanud uue programmitöö perioodi äh, rakendamisega, aga ja uuest äh, perioodist on juba üks-kaks aastat möödas, nüüd nad kutsuvad üles juba uute programmide koostamisele, sellepärast et nad ütlevad, et et väljakutsed on muutunud ja vaja on uusi meetmeid, mida oleks vaja ellu rakendada eh, Euroopa Liidu eh, fondidest saadavate vahendite abil. ja on ka palju uusi instrumente, mid-, mille tekkimine ei olnud eh, etteennustatav uue programmitöö perioodi alguses äh, igaüks viitas sellele, et äh, struktuurifondide näol on meil nüüd selline instrument, äh, mis võimaldaks äh, majanduskasvu ja tööhõivet luua Euroopa Liidus. nüüd aga on palju vähem inimesi, kes räägivad struktuurifondidest, lisandunud on uued instrumendid, nagu näiteks Euroopa strateegiliste investeeringute fond millele nüüd palju rohkem tähelepanu pööratakse, mis on aga hoopis teistsuguse ülesehitusega kui struktuurifondid. on palju usaldusfonde vahepeal asutatud, mida samuti rahastatakse Euroopa Liidu äh, vahenditest ja nii edasi. ja see kõik näitab, et äh, paljude asjadega tegeletakse paljud asjad arenevad edasi ja küsimus on selles, et kuidas me saaksime neid paremini koordineerida äh, kuidas meil oleks võimalik tööd par-, niimoodi org-, korraldada, et uued äh, instrumendid äh, toimiksid, ilma et äh, rakendamisel läheks kaduma vajalik läbipaistvus? härra peasekretär, te viitasite sellele, et Te koordineerite neid algatusi, mis, mida äh, välja pakutakse ja millega tegeldakse, seda on vaja, kuidas te oma rolli määratleksite ja kirjeldaksite selle tegevuse puhul, äkki saaksite sellest rääkida, sest tihti näib asi olevat nii, et erinevate volinike valdkondade puhul on ähm, ülekaalukas pigem see sektoripõhine egoism äh, ja koordineerimine äh, jääb pigem tagaplaanile. Äh, ma juba mainisin Euroopa strateegiliste investeeringute fondi, meile tundub, et äh, komisjon on palju äh, ülesandeid, mis puudutavad finantshaldust, finantsjuhtimist Euroopa Investeerimispangale üle kandnud lepingutes, aga on öeldud, et komisjon vastutab eelarve täitmise eest, mitte Euroopa Investeerimispank. kas te ka sellega seoses võiksite täpsustada oma rolli ja Euroopa Investeerimispanga fondi EFSI puhul. ja kolmas punkt ei ole uus, me oleme sellest juba rääkinud, aga, aga sel aastal ei saa ma teile sellest rääkimata jätta. me arvame, et on tulnud aeg, et komisjon äh, kolleegiumina annaks välja kinnitava avalduse Äh, et äh, kontrollikojal oleks võimalus äh, seda ühiselt koos tulemuslikkuse aruande ja muude asjadega kontrollida. ja tahaksin veel mainida kolme asja meie küsimuste nimekirjas, küsimus kolmkümmend, liikmesriikide parlamendid ähm, komisjon sai kuussada kakskümmend paku-, pöördumist liikmesriikide parlamentide poolt, ehkki aasta varem oli neid kolmsada viiskümmend, ehkki kuidas te eris-, selgitate seda, ka, kas parlamendid kasutavad praegu rohkem ära neid võimalusi, mida Lissaboni lepinguga neile anti, et nad saavad rohkem se-, sõna sekka öelda seoses äh, seadusandliku tööga? see oleks iseenesest positiivne, aga sooviksin selle kohta kuulda ka teie arvamust. ja veel kord küsimus kolmkümmend kolm. meil oli parlamendis kaks erikomisjoni, üks tegeles niinimetatud Panama dokumentidega e, ja pa, e, e, pa, teine niinimetatud paradiisi dokumentidega, maksude vältimisega, nüüd on jälle see niinimetatud paradiisi dokumentide skandaal, kus on näha, et inimesed või siis ettevõtted, ka hargmaised ettevõtted soovivad eh, maksude maksmist vältida. ja see on eh, raha, mida meil tegelikult oleks avalikus sektoris hädasti vaja Saksamaal on äh, selline, pööratakse sellisele arutelule praegu väga palju tähelepanu, ma arvan, et ka teistes riikides inimesed, inimesi huvitab see ja ja nüüd on ilmselt oodata seda, et öeldakse, et, et äh, äh, riikide valitsused ei ole võimelised äh, selles osas midagi ära tegema, vaid pigem toetavad seda süsteemi ja et Euroopa tasandil tuleks äh, sekkuda ja ma arvan, et äh, Euroopa tasand komisjoni näol aluslepingute hoidjana peaks tegutsema ja see aluslepingute kaitsja ongi minu jaoks järgmine küsimus kolmkümmend seitse D, selle küsimuse puhul on äh, juttu aluslepingutest, meil on ja aluslepingu rikkumistest, menetlustest, meil on väga palju lepingu rikkumiste äh, juhtumeid, mille puhul ei ole veel otsust, Saksa meediates, meediakanalites öeldi, et Euroopa Komisjon ei tegutse piisavalt jõuliselt ähm, lepingu rikkumistega seoses, ma loodan, et te saate äh, sellised kahtlused kõrvaldada, et kui on äh, rikutud äh, mingeid lepingutest tulenevaid kohustusi, mis kõik on ühiselt või-, või, võtnud endale, siis äh, tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et liikmesriigid, kes neid kohustusi on võtnud, neid kohustusi ka täidaks, mitte ei läheks koju ja sõimaks seda, mida Brüsselis jälle on otsustatud, vaid ka ütleks, et nemad on need otsuseid teinud ja kui nad neist otsustest kinni ei pea, siis ei tuleks neile mitte ainult äh, meenutada seda, vaid äh, tuleks ka võtta meetmeid, et nad oleksid sunnitud rakendama neid äh, otsuseid. näide, kui me mõtleme eelarvele, see näide on viimasest ajast, märtsis tuli avalikuks, et Briti sadamad meelitavad välismaiseid Äh, laevu sellega, et tollieeskirjad on väga palju leebemad ja see on tähendanud seda, et on väga palju jäänud saamata tulu, Euroopa Liidu eelarvesse ei ole seda tulu laekunud kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani ja teisalt mõningate riikide puhul, mida see puudutas, tähendas see ka, et ei laekunud piisavalt palju käibemaksu äh, see, see on, see tähendab pet-, ju tegelikult pettuse juhtumit, selle ka tuleks tegeleda, milliseid instrumente soovite teie kasutada, seni ma olen kuulnud, et Briti valitsus äh, soovib midagi teha, aga minu jaoks tähendaks see küll kitsekärneriks tegemist, ma arvan, et Euroopa tasand äh, peaks siin tegutsema. ja võib-olla ka looma sellised õiguslikud instrumendid, mida meil veel ei ole, selleks et äh, selliste juhtumite puhul äh, reageerida. ja nüüd me jõuame Brexiti läbirääkimiste kompleksi juurde, Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust, et äkki te saaksite öelda, et miks lisaks peasekretäri, äh, peasekretärile on vaja uut struktuuri läbirääkimiste pidamiseks ning milline on teie arvamus, et tulevikus, võttes arvesse seda, et Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidust Ühendkuningriik lahkub, et kuidas on võimalik Euroopa Liidu rahaasju korraldada, selle kohta on vaja ka ju otsuseid teha, sest et varsti lõpeb praegune mitmeaastane finantsraamistik ja me peaksime teadma, kuidas asjad edasi lähevad. juba te rääkisite sellest, mis puudutas käitumisjuhendit äh, komisjoni liik-, liikmetele ja äh, komisjoni endistele liikmetele, aga küsimus, et kas te saate olla nõus uue algatusega, et äh, mis on suunatud äh, üleminekumaksele endistele liikmetele, see, sellega oli seotud küsimus neliteist 14 et äh, kas äh, teie arvates praegune süsteem on piisav? ja veel üks küsimus, globaliseerunud maailmas, äh, mis sõltub digitaliseerimistest, on järjest rohkem küberrünnakuid, terrorirünnakuid IT-süsteemide vastu ja tekib küsimus, et kas komisjoni teenistused ja ka parlament on varustatud parimate ja uuemate IT-süsteemidega selleks, et me saaksime tõrjuda selliseid rünnakuid. Te ütlesite, et pagulasvood on veidi väiksemad, Saksamaale jõuab ikka aastas sada kaheksakümmend tuhat varjupaigataotlejat ja ma arvan, et olukord naaberriikides Aafrika mandril on selline, et me ei saa olla rahulikud äh, vaid peame tegelema ennetustööga Aafrika riikide osas, millest äh, inimesed tulevad Euroopa Liitu. võib-olla praegu lõpetaksin sellega. aitäh ja nüüd saab sõna peasekretär. suur tänu ja ma tahaksin öelda aitäh ka raportöörile härra Zellerile väga põhjaliku töö eest, ta on vastanud siin või ta on läbi vaadanud kõik need ähm, meie äh, aruanded ja küsimuste-vastused ja ja nüüd ma siis püüan vastata nii hästi, kui ma oskan. kõigepealt, äh, kui me räägime ähm, äh, vastavusele suunatud eelarvelt tulemus põhisele eelarvestamisele, siis äh, loomulikult äh, tulemuste hindamine on üsna lihtne, kontrollime, kas äh, reegleid on täidetud, aga vabandust, vastavuse põhine on väga lihtne, hinnatakse, kas kõik, kõigile reeglitele mm, vastatakse tegevuses, aga nüüd tulemushindamise näitajad on väga-väga Ehm, tihedalt seotud finantsinstrumentidega ja kui sellest eemaldutakse, siis muutuvad asjad kõik eh, keerulisemaks, noh. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on üks hea näide, eesmärk eh, on tegelikult eh, üsna kaugeks jäänud nimelt üks eesmärkidest, see oli vaesuse kaotamine ja me tahtsime kakskümmend miljonit inimest vaesusest välja tõsta aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga samas noh, kui me nüüd äh, tulemusaruannet koostame, siis äh, tuli välja, et ainult poolteist miljonit on vaesusest välja saanud ja nüüd, kui me nüüd äh, kahte hindamist võrdleme, siis minu meelest tähtsad on äh, just need näitajad, mille alusel tulemusi hinnatakse ja ja teatud eesmärgid, vahe-eesmärgid on väga olulised selle jaoks ja ka järgmise perioodi puhul. nüüd, kui me räägime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, siis te küsisite, et äh, kas me ei hakkaks nüüd äh, praegust strateegiat hindama, enne kui äh, järgmise strateegia juurde läheme muide eh, eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend mõned eh, põhieesmärgid on tegelikult juba peaaegu saavutatud, näiteks energiatõhusus on meile väga lähedal juba ja siis kliimaeesmärgid ei ole sugugi kaugel, aga nüüd haridus, haridus loomulikult on liikmesriikide pädevus, aga ikkagi me vaatleme hariduse progressi äh, Euroopa poolaasta raames. tähtis on ka näiteks seitsekümmend viis protsendi, äh, seitsekümmend viis protsenti tööhõivet saavutada, me oleme seitsmekümne ühe protsendi juures ja me võime veel saavutada selle, teisest küljest teadusuuringud äh, seal me oleme paigale tammuma jäänud, vaevu kaks protsenti. nüüd äh, kaks tuhat kakskümmend Horisont äh, programmis on ju väga palju kirjas, aga tõesti, see, mis me oleme teinud, on tegelikult piisk merre. nüüd, kelle vastutus see lõppude lõpuks on? see on andnud meile mõned õppetunnid nende strateegiate kohta, nende eesmärkide kohta, mis me oleme endale seadnud, nagu kui eesmärgid on üldised ja eh, vastutus eh, jaguneb mitmele tasandile, liikmesriigid, Euroopa tasand, kohalik tasand seega. kui me nüüd vaatleme, mida teha järgmise strateegiaga, siis ma usun, et me oleme palju lähemal sellele, millest ma rääkisin, oma eesmärkidele ja, ja instrumentidele, mida vaja kasutada. nüüd, kui meil on jätkusuutliku arengu eesmärgid paigas, see on selline äh, läbiv eesmärk ÜRO poolt seatud kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja see, sellest peame lahku, lähtuma, aga kuuskümmend üheksa eesmärki on meil kokku kokku jätkusuutlike, jätkusuutliku ees-, vabandust, arengu eesmärkide all, siis eh, nüüd tuleb kontrollida, mil määral on meie poliitika nende eesmärkidega kooskõlas. asepresidendid Timmermans ja Katainen tegelikult töötavad praegu järelmõtlemise eh, dokumendi kallal, see peaks järgmisel aastal välja tulema ja see siis on pühendatud järgmisele perioodile. Te ütlesite, et kümme aastat on pikk aeg, seitse aastat on ka pikk aeg äh, finantsraamistiku jaoks, et meil on vaja midagi lühemat ja paindlikumat. selles kontekstis siis mm, rääkisite te nendest ähm, tegevusprogrammidest ja tõukefondidest ja loomulikult kõik, äh, kõik võtab aega, ma ei hakka üksikasju siin paljastama, aga ikkagi äh, N pluss kaks ja N pluss kolm on, on vaieldavad aga äh, kõik me teame, et maailm muutub väga kiirelt, seega on vaja kuidagi paindlik olla, kohanemisvõimeline, kas siis äh, programmid poole peal läbi vaadata või kohandada neid vastavalt vajadusele. edasi, siis te küsisite tasakaalu kohta erinevate instrumentide vahel nimelt ühtekuuluvuspoliitika tulevik, nagu me seda teame, ja uus finantsinstrument Euroopa strateegiliste investeeringute fond, kuidas need on seotud? mina usun, et need kaks tegelikult ei välista üksteist. miks me Esifi vastu võtsime, oli see, et äh, meie diagnoosi järgi oli äh, tekkinud tohutu investeerimislünk, ka erasektoris ja meil ei olnud piisavat kasumlikkust selleks, et mingit investeeringut projekti teha. Junckeri fond on nüüd teinud nii, et on vähendatud riske, andes garantiisid ähm, investoritele ähm, nii-öelda äriliselt elujõuliste projektide puhul ja see on täiendav, täiendav roll tõukefondidele, traditsioonilisele tõukefondide fondide rollile, näiteks infrastruktuuri äh, projektide puhul, kus grandid on väga olulised ja ähm, tähtis on ka üleüldine ettevõtluskeskkond nüüd me püüame nii teha, et kui on tekkinud kattumine, siis äh, sulatame erinevad vahendid ühte, äh, Junckeri plaan ja struktuurifondi vahendid. kuigi need võimalused on praegu üsna piiratud ja siis räägiksin sellest, äh, kuidas ähm, ESIF toimib no te ütlesite, et see, äh, kui see toimib EIB reeglite järgi, siis see ei ole eriti läbipaistev, aga ma ütleks, et Euroopa Investeerimispank on ju tegelikult selle fondi käivitajaks nüüd, kui vaadata, kuidas see tegelikult toimib, on tegemist täielikult sõltumatu investeerimiskomisjoniga, kes otsustab erinevate projektide üle. kõik on väga läbipaistev ja äh, tuleb seletada, miks üks või teine projekt on eriti on vajanud finantseerimist, kas ta vastab teatud kriteeriumidele ja nõuetele ja kogu see protsess on läbipaistev. et on saavutatud poliitiline kokkulepe selles osas, nimelt äh, kaks punkt null, äh, see kokkulepe eeldab ka seda, et nõukogusse võetakse ka Euroopa Parlamendi liige nii edasi, te küsisite minu käest, äh, mida tegelikult peasekretäriat teeb, äh, mis tema roll on. noh, see võib tunduda teile veidi keeruline, kuidas seda defineerida, kuidas seda mõista väljastpoolt vaadates, aga ma võin teile öelda, et äh, olemata sellest, millise probleemiga peame tegelema nendel rasketel aegadel, olenemata sellest, millise katsumusega on tegemist, julgeolek või, või ränne või digitaalühisturg või energialiit, ei saa lootma jääda ühele komisjoni äh, osakonnale. alati on väga palju kaalul, erinevaid küsimusi on vaja vaadelda tervikuna ja meie oleme need, kes toovad erinevad suundumused, suunad ja tegijad kokku äh, üks peadirektoraat lihtsalt ei ole võimeline mõnikord ähm, kõike hõlmama nende enda ekspertteadmistest ei piisa, seega meil on vaja laiemat pilti. seega ma rääkisin ka siin meie asepeasekretärist, tema koordineerib näiteks äh, äh, rände sise- ja välise aspektidega ja ta mängib väga olulist rolli kogu protsessis võib-olla isegi rohkem mm, kui keegi teine komisjonis ja nüüd äh, komisjoni presidendi poolt, muidugi asepresidendi poolt äh, hoiame silma peal erinevatel projektidel ja teeme koostööd erinevate komisjoni talitustega, seda võib võib-olla võrrelda nagu Ühendkuningriigi valitsuskabinetiga äh, et äh, küsiti ka, kas äh, komisjon peaks äh, heakskiitva avalduse andma kolleegiumina tervikuna ja nüüd ähm, meil on ikkagi ähm, äh, eelarvevolinik, kes vastutab nende äh, selliste küsimuste eest ja üldise eelarve haldamise eest vastutab komisjon tervikuna, kolleegiumina mina usun, et see on õige ülesannete jaotus, sellepärast et kujutage, mingisugune väike asi läheb kuskil viltu, kes vastutab? keda te peate vastutavaks siis? esiteks oleks ju see kohe ähm, peadirektor ja kaudselt siis ka vastav volinik. sest meil on väga ranged äh, aruandlusnõuded, äh, kui on vaja mingi küsimus kõrgemale tasemele viia. nii, siis te küsisite veel, mikspärast liikmesriikide äh, arvamuste arv on suurenenud, kuigi õigusloomeline tegevus on stabiliseerunud, ma ei saa öelda, et see on stabiilseks jäänud, ütleme, et tegevus on isegi aktiveerunud väga palju ettepanekuid on jõudnud meie lauale ja kui ma nüüd vaatan neid küsimusi, mida meile esitatakse, siis äh, miks me peame konsulteerima liikmesriikide parlamentidega äh, ikka subsidiaarsuse lähimuspõhimõtte pärast ja äh, liikmesriikide parlamendid on ka omalgatusi teinud, seega meie arvates on see väga hea märk. liikmesriikide parlamendid on järjest rohkem ja rohkem huvitatud sellest, kuidas Euroopa Liit toimib ja meie mm, nii-öelda va-, vastamise määr on võib-olla natukene madal, oleme aeglased, sest e, e, asepresident, esimene asepresident ja volinik, mõlemad peavad vastama e, liikmesriikide parlamenti küsimusele, kui neile küsimused esitatakse, seega me võtame seda väga tõsiselt siis te küsisite uurimiskomisjonide kohta eh, Euroopa Parlamendis ja just nende maksuparadiiside küsimuses. Eh, Paradise Papers huvitab teid ja kuhu eh, kaob raha, maksuraha igasuguste keeruliste konstruktsioonide tõttu ma pean teile tunnistama, et see ei ole kuhugile kadunud komisjoni radarilt, jälgime seda tähelepanelikult ja Ehm, muide, ehm, vaatleme ka liikmesriikide kaupa erinevate ettevõtete aruandeid ja võin teile juba öelda, et ECOFIN nõukogus teisipäeval võeti vastu ähm, koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetelu äh, et nõukogu võttis selle vastu, seal on seitseteist riiki, territooriumit et see on üsna lühike ja mõned võib-olla ütlevad, et äh, need on need tavalised äh, kahtlusalused, aga tegelikult algselt vist oli nelikümmend seitse, nelikümmend üheksa riiki, ähm, kes äh, said kirja nõukogult. ja siis nad pidid parandama maksuparadiisi olukorda ja, ja andma lubadusi, et nad olukorda seoses maksuparadiisiga äh, Eh, parandavad. nüüd eh, tulevikus kavatseme me teha nii, kui on näha, et eh, mingid rahavood kasutavad maksuparadiisi ära, mitte et investeerida kuhugile, aga lihtsalt, et raha ringlusse lasta. ja raha tuleb mitte ainult eelarvest, vaid ka Euroopa Investeerimispangast, siis jälgime tähelepanelikult ja püüame teha nii, et niisugused asjad ei juhtuks. ja muidugi jälgime, millist rolli mängivad maksuparadiisid. siis küsisite te komisjoni rolli kohta aluslepingute garanteerijana ja nüüd ähm, arvasite, et komisjoni roll on nõrgenenud võrreldes varasemaga. minul on lausa vastupidine tunne me avaldasime hiljuti Euroopa õiguse äh, jõustamise teatise, kus me ütlesime, et EU pilot süsteemi kasutamine, mis on nagu vahefaas, enne kui liikmesriiki äh, tuleks kohtu ette viia Äh, selle kasutamine on vähenenud, sellepärast et paljud kasutavad seda äh, viivitustaktika jaoks, see ei aita meid. nüüd me oleme hakanud kiiremini äh, tegutsema ja kui sellisest äh, diskussiooniperioodist on kasu meie liikmesriikide ametnike vahel, kasutame seda, sest äh, mõned rakendamisjuhtumid on väga keerulised, aga seaduse ülevõtmise puhul, nagu te rääkisite, tahame palju-palju kiiremini tegutseda. selles kontekstis nimetasite te ka äh, ühend Kuningriigis avastatud pettusi äh, just tänu Olafile, tõesti kaupade importi alahinnati ja, ja seega äh, vähenes ka tolli, tollimaksude tulu, mis oleks läinud Euroopa Liidu eelarvesse ja loomulikult peasekretär äh, ja eelarve eest vastutavad ametnikud tegelevad sellega. sellel, selles loos tuli välja nii-öelda nõrk koht Äh, sest äh, mõned eksportijad kasutavad neid äh, allahindamise mm, võimalusi kavalalt. ma ei hakka siin kedagi nimetama, aga ida poolt imporditakse kaupu ja see viitab ka sellele, et ilmselt lähevad kuhugile ka käibemaksutulud sellest vastutavad liikmesriigi ametnikud ja loomulikult pea, äh, oleme me pidevas kontaktis Ühendkuningriigi ametkondadega, et olukorda parandada. kui nad kõiki reegleid ei täida, tollieeskirju ei täida, siis äh, seda võib käsitleda rikkumisena, aga mm, kõigepealt me taseme, laseme ikkagi riigil olukorda parandada ja, ja jälgime, et selliseid juhtumeid uuesti ei esineks. ja nüüd Brexit eh, ja eraldi struktuurid läbirääkimisteks. ma arvan, et praegune olukord on selline, et see on iseenesestmõistetav, miks on vaja niisuguseid struktuure eh, Michel Barnier on komisjonipoolne läbirääkija ja ehm, meil on muidugi kogu komisjoni lõikes erinevate valdkondade jaoks spetsialistid ja meil on tõesti selline talitus loodud, et ülejäänud komisjon saaks selle, äh, nende ekspertide äh, töö positiivset vilju maitsta. muidugi see töö iseenesest ei pruugi positiivne olla, nad on natukene isoleeritud, aga Äh, ja võrreldes tavalise komisjoni tööga, nagu ma seletasin, peasekretäri näol olen ma isegi Brexiti ettevalmistuste eest vastutav ja see ei ole sugugi klassikaline koordineerimisülesanne. ja enne Brexitit me loomulikult mõist-, mõistsime, et, et nende küsimustega peavad tegelema ka liikmesriigid ja, ja kogu komisjon milline on selle mõju finantsraamistikule? loomulikult tuntakse seda mõju sellepärast, et Ühendkuningriik on olnud neto sissemaksja, tekib äh, finantslünk, no mida ma võin öelda no,, äh, loodame, et see lünk täidetakse ja loodame ka, et mitte meie uute prioriteetide arvelt. siis te küsisite veel käitumiskoodeksi kohta Äh, käitumisjuhiste kohta, mida teha nende äh, üleminekutoetustega, bürokraatlik vastus on selline, et minul ei ole algatusõigust. selle otsustab nõukogu. Äh, komisjoni poolelt ja parlamendiliikmete poolelt lihtsalt meil ei ole õiguslikku alust seda lahendada. selle jaoks on vaja eraldi otsust aga nüüd komisjoni jaoks äh, on olemas nüüd äh, eelmisest aastast üks uus määrus, äh, mis vähendab ülemineku toetused kuuelt kuni kahekümne neljale kuule endiste volinike jaoks ja president Juncker tegi ettepaneku, et volinike puhul äh, on see äh, üleminekuaeg kaks aastat ja nüüd tõi välja selle, et need kaks perioodi ei ole kooskõlas. edasi küsisite küberjulgeoleku kohta. kas meie süsteemid peavad vastu ähm, igas olukorras? kõigepealt, iga suur organisatsioon, iga organisatsioon võib sattuda rünnaku alla äh, need rünnakud leiavad aset äh, ka komisjonis äh, ja parlamendis. Äh, see välistulemüür on päris hästi korraldatud, aga me ju teame, et rünnakud on igasugused. Mm, mingisugused õngitsemistehnikaid kasutatakse, siis häkkimise tehnikat, siis kaks tuhat kuusteist oli registreeritud äh, keskmiselt äh, üle viiekümne intsidendi kuus ja mm, õnneks ei olnud sellel negatiivset mõju, aga lihtsalt ma tahtsin teile selle probleemi ulatusest rääkida, seega hoiame kogu aeg silma peal nendel arengutel, me ei ela sugugi isoleeritud maailmas, me teame, kustkohast tulevad need rünnakud, on olemas selline süsteem Euroopa Liidu institutsioonide jaoks, mis Äh, mida nimetatakse Computer Emergency Response tiimiks ja see kaitseb äh, liikmes, äh, meie institutsioone ja hoiab sidet ka liikmesriikidega, nii et kaitseb meid erinevate rünnakute eest. ja lõpuks rääkisite te pagulaste olukorrast eriti see, sellest jätkuvast pagulasvoost, mis äh, Euroopasse satub ja, äh, ja eriti jõuavad nad Saksamaale ja tuleb nüüd ausalt öelda, et enamus ei ole üldse pagulased, vaid on ma, nii-öelda majandus, äh, nad ei ole sõjapõgenikud, nad on majanduspagulased ja nad ei soovi pagulasstaatust, vaid paremat elu. seega, teil oli täiesti õigus, et tuleks ennetustegevusega tegeleda ja seepärast ei tegele me mitte ainult ennetusmeetmetega, et ära hoida illegaalsete immigrantide saabumine Euroopa Liitu, vaid pöörame tähelepanu ka rände algpõhjustele. meil on vastav fond loodud ja meil on strateegiliste investeeringute fond ka abiks, sarnased instrumendid ühesõnaga ja tahame toetada majandusarengut äh, Aafrikas, sest see võib olla pikemaajaline äh, vastus nendele probleemidele. eelmisel nädalal toimus Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine, sellest seal ka räägiti. vabandage, et ma nii pikalt rääkisin, aga lihtsalt teie küsimuste nimekiri oli pikk. aitäh, pärast seda, kui küsimusi oli seitseteist minutit, võin teile ka kahekümne kaheks minutiks anda sõna äh, Äh, vastamiseks ja nüüd saab sõna proua kolleeg Ajala Sender. aitäh. tänan härra Russot äh, tema sõnavõtu eest ja ähm, peasekretär Italianerit äh, vastuste eest ja sooviks äh, küsida järgmist. on üksteist äh, riiklikku eksperti peasekretäriaadis ja ma tahaks teada, kas äh, täna või siis hiljem kirjalikult saaksite mulle öelda, et milline on äh, nende töökogemus ja millistest riikidest nad tulevad. et ma ei tea, et äh, kas seal toimub midagi ebatüüpilist. et ja veel üks teema, mis on veidi tõsisem enesetappude küsimus. Te ütlesite, et äh, praegu selle kohta täiendavat teavet ei ole proua Georgieva eh, asepresidendina oli vastutav eh, selle valdkonna eest ja tuli välja vastava strateegiaga stressiolukordade või eh, ametnike läbipõlemise ennetamiseks ütlesite, et teavet ei ole, et ma tahaks teilt siiski küsida, et kas see ennetamisstrateegia on olemas ja kuidas oleks võimalik äh, ennetustööd teha? sest mulle tundub, et teie vastused seni ei ole olnud äh, eriti informatiivsed ja äh, järgmine teema, et eelmisel aastal ma küll sain esialgse vastuse selle kohta, aga väidetavalt on mõningaid raskusi. on äh, teadusuuringute äh, meie peadirektoraat äh, eelmisel aastal ähm, kinnitati eelarve täitmine, millised on kümme kõige olulisemat val-, mm, projekti, mis puudutab majandusarengut ja kolm nendest kümme, kümnest olid ette nähtud äh, härra Robert Jan Smeti äh, koduriigi jaoks, äh, kes neid kinnitas. ja ma arvan, et see on ja nüüd Hollandi, Hollandi Teaduste Akadeemia andis talle ka teenete eest medali me üritame kord siin ikka ja jälle käitumisjuhendeid koostada kõigi äh, töötajate jaoks äh, siin kojas, et ma tahaks teada, kuidas sellega olukord on, et eelmisel aastal ma ei saanud selle kohta rahuldavat vastust, minu jaoks on see oluline küsimus, äh, mitte mingi kõrvaline küsimus, mind oleks huvitanud, et milliseid Horisont kaks tuhat kahekümne projekte toetati ma ei ütle, mida ma tean, äh, sest need andmed on avalikud, aga ma võin teda, teile seda isiklikult öelda, meil on vaja seda, et äh, kõrgetasemelised ametnikud äh, roteeruks, neil on tihti väga mm, delika-, tegemist väga delikaatsete olukordadega, investeeringutega nende koduriikidesse ja sellega seoses on aeg-ajalt probleeme, sellepärast ma sooviks, et te vastaksite meile äh, härra Schmidt äh, on sama mobiilne kui mm, teised äh, ametnikud, aga praegu sellega tegemist ei ole, nii et ma oleksin soovinud saada selget vastust sellele küsimusele ja nüüd äh, seoses rändega ma usun, et te olete vastutav koordineerimise eest rändepoliitikaga seoses. härra Rüte ka võttis selle kohta sõna parlamentaarse äh, komis-, Magrebi riik- ja par-, Euroopa Parlamendi ühiskomisjoni äh, liikmena olen ma ka tegev sellega, et sellesse panustada, aga viimastel päevadel on tegemist, viimasel ajal on tegemist äh, tõesti hädaolukorraga, et ÜRO inim-, ÜRO pagulaste ülemvolinik on väga karmi kriitikat väljendanud. ja CNN ka, CNN ka äh, koostas selle kohta rep-, tegi selle, selle kohta reportaaži, ma ei hakka siin jutustama, mida ma sealt nägin, aga Euroopa Liit äh, toetab Euro-, ÜRO teekaarti ja poliitikat äh, ja e-, eesmärke ja nüüd üks esindaja kritiseeris midagi ja meil on väga raske siin mingeid vastuargumente leida, et tegemist on tõepoolest kriitilise olukorraga ja kuna teie vastutate selle valdkonna koordineerimise eest ja tead- ja siis ma tahaksin teada, et millega seal tegemist oli, mis probleem see oli, miks ei olnud tagatud äh, korralik äh, koordineerimine? et Euroopa Liit ju toetab seda valdkonda, me äh, koordineerime oma tööd ju ka teistega ja vahel on vaja kiiresti reageerida ja see ei ole kunagi hea, kui kritiseeritakse äh, Euroopa Liitu, et Euroopa Liit on vastutav nende raskete probleemide eest, mis esinevad Liibüas, et ma tahaks teada, et mida te teete selle kriitikaga, sest see muidugi mõjutab jälle meid. ja lõpetuseks seadusandlikust tööst meie parlamendina eh, ju ka tegeleme äh, selle valdkonnaga, kohati on tegemist väga oluline õigusloomeliste pakettidega, näiteks transpordi valdkonnas või muudes valdkondades, mis jõuavad meieni väga hilja. kas komisjonil on kavas mõelda sellele, et äh, kuidas need õigusloomelised paketid, äh, kuidas nende käsitlemist oleks võimalik lõpetada veel enne parlamendi ametiaja lõppu? ma oleks tahtnud küsida, et kas on mingi võimalus tööd kiirendada? eelkõige äh, lõpetada nende oluliste valdkondade käsitlemine enne, äh, enne ametiaja lõppu. ma mõtlesin, et me saame hakkama enne, ilma kõneaega kehtestamata, aga nüüd äh, vaatan kella ja asjad ei lähe üldse nii hästi. härra De Jong, palun. pean ütlema, et eelmine arutelu tõepoolest oli väga pikk ja esimene küsimus, mis mul peasekretärile on, keda ma tänan ähm, selle eest, mida ta seni on öelnud, puudutab paremat õigusloomet. ühelt poolt me näeme, et ei olnud piisavalt äh, õigusakte alguses, aga nüüd on meil väga palju õigusakte, sel-, aga selles ei ole küsimus. kui meil on vaja õigusakte, siis need peaksid olemas olema, aga teil on õnnetunud äh, Business Europe ja kuue NGL ühendada äh, selle ühtse turu äh, infovahendiga äh, seoses, see on täitsa uskumatu. komisjon soovib seda ühtse turu teabevahendit e-, ettevõtetelt ja see ei ole vabatahtlik, vaid kohustuslik ja mina mõtlesin, et ettevõtted kardavad seda süsteemi sama palju kui meie. kuidas komisjon seda ette äh, valmistas. Äh, sest äh, komisjonil on piisavalt personali ja vahe, rahalisi vahendeid selleks, et seda ette vahendada, siis kuidas nii halva õigusloomelise mm, ettepanekuni jõudi? ja teiseks me näeme, et et siin on juttu koolitusest ja ja, ja, ja reeglite rikkumistest teatamatest, teatajatest ja, ja äh, et lekitajaid ei olnud, et äh, kas äh, seoses selle koolitusega inimesed nüüd ei julge rikkumistest teatada, kui palju juhtumeid oli viimasel viiel või kümnel aastal ja reisikulud, komisjon tegelikult saab päris hästi hakkama ma, Info Access Europe äh, on äh, läbi vaadanud kogu teabe, mis nad on komisjonilt saanud äh, reiside kohta, volinike reiside kohta, et volinikud maksavad vähem reiside eest kui ministrid riikides, see on väga hea muidugi ähm, PR-i jaoks, aga nüüd vaadates leheküljelt kakskümmend seitse, et et äh, viiskümmend tuhat äh, lehekülge oli äh, neid dokumente, et kui see reklaam oleks komisjoni jaoks nii hea, siis et kui tegemist on ähm, ja teie, ähm, teie töötajad on võimelised väga palju teavet äh, läbi äh, vaatama, et miks te seda teavet siis ise läbi ei sõelu ja meile seda teavet ei anna? jah ähm, ja kodanikuühendus on, ühendused on nõudnud, et, et nad saaksid arvamusi enne, kui komisjonis mingi otsus äh, välja vastu võetakse, et hea oleks enne avaldada arvamusi ja ekspertide rühmad ei ole mitte minu hobi, vaid parlamendi hobi. mina olen sellest huvitatud sellepärast, et ma olen raportöör ja olen tegelenud nendega, aga väga paljud kolleegid on äh, huvitatud sellest ja väga palju edusamme on tehtud sellega seoses. ma arvasin, et äh, teie vastused seni olid veidi kõhklevad, ma näen siin erinevaid äh, vastuseid lehekülgedel viiskümmend üks, kaks, kolm. Äh, uus kriteerium, kvalitatiivne hindamine, mis minu meelest on üsna ohtlik, sest me oleme näinud üsna palju ebatasakaalustamatust ekspertide arvus, kes esindavad näiteks äh, ettevõtete huvisid või siis äh, nende vahel, kes esindavad kodanikuühiskonda ja kui on kvalitatiivne hindamine ja mandaat, kui te sõnastate mandaadi niimoodi, et ettevõtete huvid on need, mida teil vaja on automaatselt, siis kogu see süsteem langeb kokku, see on minu meelest see ohtlik, mida ma siin näen. ja teiseks, Sigintis tegelevad sellega üsna vähesed inimesed, me peame tuginema sellele, mida me saame ähm, peadirektoraatidest, kui suur see meeskond on. Äh, meil on alati olnud hirm, et äh, koordineerimisega tegeleja, tegelevaid äh, isikuid on liiga vähe ja kõrgetasemelised ekspertide rühmad on kogu süsteemist välja jäetud, see võiks aga anda tagasilöögi sest see muutub väga tasakaalustamatuks, kui on tõesti väga oluline, kui teil on vaja poliitilisi suuniseid, siis tas-, see tasakaal ja kõik need reeglid, milles me oleme kokku leppinud, äh, ei ole enam tagatud. ma tahaks äh, selle kohta täiendavaid selgitusi ja et äkki meil peaks olema min-, olema mingisugused teistsugused reeglid kõrgetasemeliste rühmade jaoks, sest muidu on li-, väga kerge praegu toimivat süsteemi õõnestada ja lõpetuseks ekspertrühmade kohta ma olen väga komisjoniga nõus, kui komisjon ütleb, et kodanikuühiskonna organisatsioonid peaks samuti äh, tuginema mitte ainult äh, nende katusorganisatsioonidele, vaid ka äh, liikmetele, kui teil on ähm, mõtteid, kuidas me saaksime teid aidata dialoogi korraldamisel, kui ähm, teil oleks häid näiteid, äh, siis võiks neid küsida kodanikuühiskonnalt, me kindlasti oleme teie mm, ka ühispaadis ja oleme nõus teid aitama. ja kodanikega peetav dialoog lõpetuseks ma võiks lõputult küsimusi küsida, aga seosed, mis ta, need lingid, mida ähm, mida äh, meile peasekretär äh, saatis äh, selle kohta, ei sisalda seda teavet, mida nad pidid sisaldama. Mm, seal on näiteks link komisjoni mm, veebilehele, aga need äh, kodanikud, kes on kriitilised Euroopa Liidu suhtes, ei lähe par-, äh, koda-, äh, komisjoni kodulehele, sest need inimesed, kellele Euroopa Liit ei meeldi, nad väga tihti ka ei tea väga palju Euroopa Liidust, meil on vaja pidada dialoogi kodanikuga, kodanikega nii parlamendil kui komisjonil on seda vaja ja vaja on rohkemaid teavet komisjoni tulevikuplaani, plaanide suhtes. aitäh, järgmisena kolleeg Tarand uh,. Thank you, madam president. aitäh, esimees. mul on hästi lühike küsimus ja võib-olla ma tõesti nüüd siin rikun härrasmeeste kokkulepet, aga minu küsimus puudutab küsimust number kakskümmend üks, kahtekümmend üht ja seda vastust sellele, et meil on siin äh, see kaitstud äh, lugemisruum, seetõttu ma ei tohi siin äh, numbreid ette lugeda, aga kui me teame, et Ljubljanas on umbes kolm korda kallim elada kui Bukarestis, siis miks me maksame Bukareti, Bukarestis komisjoni esinduse eest kaks ja pool korda rohkem üüri kui äh, Äh, Sloveenias äh, ja kas need numbrid on salajased, sest me ei taha neid avaldada või me ei tea täpselt äh, ke-, või meist keegi ei tunne seda Rumeenia majaomanikku. kolleeg Pirinski, pidi. kolleeg Pirinski, palun. aitäh, proua esimees. ma ei tea, kas saan teha lühemalt kui härra Tarand, aga annan endast parima minu küsimus on üldisem. härra peasekretär. Te kommenteerisite küll seda juba küsimust, aga mulle tundub, et väga palju rohkem tuleks veel öelda ja ära teha järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja selle eesmärkide osas. volinik Oettinger on toonitanud, et soovitakse teha rohkem vähemate vahenditega, see tähendab seda, et meil on vähem äh, vahendeid ja tulemused peavad olema paremad kui praegu. ja nüüd tekib kohe küsimus, et mis on siis meie eesmärgiks kas, et mis on siis sarnased eesmärgid Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele järgmiseks perioodiks? meil ei ole mitte mingit stsenaariumit komisjon paika pannud äh, järgmiseks perioodiks. väga raske on tegureid konkreetsete meetmetega ühendada ja näiteks vaesuse puhul te väga õigesti küsisite, et kes vastutab selle eest, et me ei ole eesmärke täitnud, kuid nüüd me ei tea isegi mitte eesmärke, rääkimata siis teguritest, mida paika panna. volinik Katainen ja üks tema kolleegidest vaatavad nüüd jätkusuutliku arengu eesmärke ja ei suuda otsustada, et millised neist on Euroopa Liidu jaoks tähtsad ja teised mitte, nii et tundub olevat väga spontaanse tegevusega siin tegemist ja mitte mingit süsteemi seal taga ei paista olevat. põhimõtteliselt Euroopa Liidul on tõesti väga suured probleemid, meil on suur, jätkuvalt suur investeeringute lõhe. EFSiga ei ole olnud võimalik seda ületada ja teiseks on meil siin väga palju erinevaid äh, ebavõrdsusi, sotsiaalsed territoriaalsed äh, lõhed. selle komisjoni ülesandeks äh, on äh, e-, komisjoni eelarvet kontrollida ka järgmisel perioodil, aga see ülesanne läheb veelgi raskemaks, kui ei ole eesmärke, ja minu arvates on tõesti väga raske siin mõistlikult eelarve täitmist kontrollida, kui meil ei ole selget strateegiat. Te mainisite siin Majandus- ja Rahaliidu paketti, mida esitleti eile. see kohe kindlasti ei ole mitte mingi tegevuskava või strateegia ja mind täitsa šokeeris see, kui me kuulsime sellest äh, paketist, et äh, kas siis tõesti see valuutafond on valmis järgmiseks kriisiks äh, ja siis on meil see fiskaalkokkulepe ka paketti sisse viidud, mille kaudu eelarve on seotud paika pandud eesmärkidega, hoolimata sellest, milline on majanduse areng, millised uued probleemid võivad tekkida. nii et mina usun, et äh, komisjon on praegusel hetkel tõesti oma nägu kaotamas, sest ei ole võimeline neid suuri probleeme lahendama, ei ole mitte mingit visiooni tuleviku jaoks. ja samal ajal me kõik teame, et tulevik on enneolem-, e, selline, mida me ei suuda ette näh-, näha. Te rääkisite paindlikkusest ja samal ajal aga ei ole tegelikult siin ette näinud meetmeid, mis tagaksid paindlikkuse aitäh! Te peate veel natukeseks siia jääma, härra Italianer, mul on ka paar küsimust. loodan, et teil on aega. tahtsingi teie käest teada saada, kuidas te komisjoni töö ümberstruktureerimist äh, ja asepresidentide jaotust hindate, kas see oli edukas, kas siin tuleks midagi muuta? Te kohe kindlasti olete oma mõtteid ka selles osas mõlgutanud aastaid oleme me rääkinud ka sellest, kui palju keskset juhtimist on vaja komisjonis ja kui palju tuleks detsentraalselt peadirektoraatide kaudu läbi viia, sest tegelikult komisjoni juhtimises toimub väga palju detsentraalselt. nüüd tekib küsimus, et mis saab siis sellest äh, tsentraalsest osa, osast, me ju tõesti palusime, et ka ähm, personali hindamisega uuesti äh, jätkaksite, see ei ole lihtne ja ma tõesti ei tahaks teie nahas olla. kas teil on siin mingi kava ja kui me kavast räägime, kas teil on ka siin mingid äh, raamatupidamishalduse üksused, äh, äh, kas nende tööd oskate hinnata, sest tean, et komisjon ei hinda seda väga edukaks ja mis te nendega ette kavatsete võtta? ja siis on mul veel üks küsimus, mida siin mainiti äh, mobiilsusest räägiti. Äh, kolleeg Ajala Sender tõstatas Jan Schmidti küsimuse, aga teil on seal tõesti peadirektoreid, kes on väga pikalt olnud ametis, nagu näiteks proua Suka. ma olen õppinud, et reeglid kehtivad, aga mitte kõigile, nii et äh, mis selle juhtumi puhul siis olukord on? veel kaks punkti, üks puudutab Olafit, meil on siin see peasekretäriaadi poolt läbiviidav clearing house'i menetlus. meie leiame, et seda tuleb kritiseerida, sest see tõstatab Olafi sõltumatuse küsimuse, kui palju kohtumisi on toimunud ja kuidas te sekkute käimasolevatesse menetlustesse kas te lasete endale infot anda ja kuidas see käib, sest meie leiame, et kontrollikomisjon on selgelt näidanud, et clearing house on täiesti vastuolus sõltumatusega. tahan teada, kas see menetlus on lõpetatud ja kui mitte, siis miks? järgmiseks kontrollikomisjoni personal, me väga kaua äh, võitlesime selle info eest, siis saime teada, et kaheksa kohta on täitmata vähemalt mitte kõik, üle poole neist on täitmata ja siis tekib nüüd küsimus, et äh, millal te kavatsete need kaheksa kohta täita? Te enne väga muljetavaldavalt tõite välja ka selle, kuidas komisjon muutub, et enam ei ole tegemist sellise kulutava masinaga, vaid tegemist on sellise juhtiva organiga Euroopa Liidu jaoks ja majanduspoolaasta kohta tahtsin öelda nii palju, et mina olen Kreeka töörühma liige siin parlamendis ja täna oli meil siin komisjoni ametnik meie ees ja tõesti täiesti uskumatu on see, kui palju ekspertteadmisi komisjon on viimastel aastatel omandanud just selle kohta, kuidas riiki juhtida, kuidas riiki abistada. nii et mis puudutab majanduspoolaastat, ma ei olegi nii op-, nii pessimistlik, aga seda muidugi ainult siis, kui te äh, jätkata juhtimist ja alla ja järele ei anna. majanduskriisis me nägime, et meil tuli väga palju finantsturgude, turgusid puudutavat seadusandlust vastu võtta, nüüd kui me näeme, kuidas seda koha peal hakatakse rakendama, panganduses ja mujal ja kui palju siin kahe, kolme, neljakordset tööd on tehtud ja sellepärast tahan teada, millal te kavatsete need finantsturgude seadused üles vaadata, sest meil on jäänud mulje, et kõik ei käi omavahel kokku, et siin on palju erinevaid tasandeid ja et me nüüd tõesti peaksime üritama kuidagi teatud asju siiski ära kaotada, mitte lasta asjadel niimoodi edasi liikuda, siin on tõesti veel väga palju vaja üle vaadata. ja praegusel ametiperioodil on väga palju räägitud välispiiride kaitsest, kui me vaatame, kui palju kolmepoolseid läbirääkimisi praegusel hetkel Kodanikevabaduste komisjon peab, see on täiesti uskumatu ja see näitab, kui suur see ülesanne on. mul on väga hea meel, et komisjon on nüüd hakanud leppima sellega, et iga-aastaselt tuleb aru anda. OECD kiitis teid ja me tahame hoolitseda selle eest, et teid ka edaspidi kiidetakse, sellepärast et teie aruanded on muutunud palju paremas, paremaks ja palju rohkem tulemustele orienteeritud. tahaksin seda ka lihtsalt äh, teile veel kord välja tuua ja nüüd on teil sõna selleks, et sellele kõigele vastata. aitäh, proua esimees suur tänu kõikidele komisjoni liikmetele. üritan järjest nendele küsimustele vastata ja loodan, et see ei võta liiga kaua aega. proua Jala Sender küsis riiklike ekspertide profiili kohta. Need muutuvad kogu aeg, sest tegemist on lühiajaliste ülesannetega meil on alati võõrustada järgneva eesistuja riigi paari ametnikku selleks, et neid informeerida. aga ma katsun teile selle info siis anda. siis oli, meil oli veel üks ebatüüpiline isik, kes on tegelikult pensionile läinud ametnik, ta on äh, aktiivses äh, pensionisüsteemis meil sees, me kutsume neid inimesi tagasi, et meile abi anda. ja sellepärast on ta nii-öelda ebatüüpiline isik siin siis vastuseks küsimusele suitsiidide kohta ja strat-, strateegia kohta, kuidas stressi vältida, tegemist on väga delikaatse küsimusega. vahel me kuuleme, et mõni kolleeg on meie hulgast lahkunud enesetapu pärast. ja see on muidugi ka äh, nende inimeste perede jaoks väga delikaatne küsimus mis puudutab stressistrateegiat, siis see on päris laiapõhjaline, meil on siin äh, suur ähm, kampaania käima lükatud, Fit at Work on selle nimi, me oleme koolitanud kõiki juhte, et nad teaksid, et stressiga tuleb tegeleda, oleme ka meditsiiniteenistusega nõu pidanud ja me pidevalt parandame ka ametlikke reegleid töötingimuste kohta, me kasutame siin paindlikku tööaega, et igaüks saaks ise valida, millal ta töötab, millal tal on vaja taastumisperioodi, kodus töötamist oleme suurendanud väga palju, et inimesed saaksid kodus töötada, siis äh, Äh, vanemapuhkus, äh, väga paljud noored isad lähevad ka vanemapuhkusele, perepuhkust on võimalik võtta, osalise tööajaga on võimalik töötada, nii et see kõik on osa meie lahjapõhjalisest strateegiast. Te rääkisite ka teadusuuringute ja arengu peadirektoraadist. võin öelda, et äh, projekte valitakse välja täiesti neutraalselt. näiteks Ühendkuningriigil on kakskümmend protsenti nendest projektidest ja see ei ole kuidagi seotud ametnike, kaasatud ametnike rahvusega või seotud sellega. proua Jala Sender räägib ilma mikrofonita. aga küsimus liikuvuse kohta, ütleb peasekretär, jah aitäh selle komplimendi eest. mis puudutab äh, vanemat, äh, kõrgemate ametnike liikuvust, üldine reegel, see ei ole küll kohustuslik reegel, aga üldine reegel on viie kuni seitsme aasta tagant tuleks kohta vahetada, näiteks minu eelkäija aga oli ametis pea kümme aastat, nii et see ei ole selline kohustuslik reegel. ja teine küsimus migratsiooni kohta eriti need muljetavaldavad äh, pildid, mida me oleme näinud ja mis näevad välja nagu kaasaegne orjapidamine, see on tõesti viimane asi, mida me soovime. ja me hoolitseme vägagi palju just äh, naiste, vabandust, ÜRO organisatsioonide eest, me tõesti teeme siin koostööd erinevate organitega, eriti Liibüas, selleks et me saaksime ÜRO standardeid äh, äh, rakendada ja väga tähtsat rolli mängis siin ka Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumine, mida ma ka sissejuhatuses mainisin. parem seadusloome, kui esimees lubab muidugi ja proua Jaala Sender räägib jällegi ilma mikrofonita Te ei usu, aga esimees on siin olemas, jah. Thank you. proua, proua Jala Sender räägib ikka mikrofonita, teda ei ole võimalik tõlkida yeah,. tegelikult me mõtlesime, et ta annab kõigepealt vastused ja siis me hindame vastuste kvaliteeti, nii et palun jätkake. härra Italianer pöördun uuesti oma asepeasekretäri poole, tema esindab äh, meid äh, suhetes teiste institutsioonide, nõukogu liikmesriikidega, just selles foorumis neid küsimusi arutatakse. ja ka ÜRO on kaasatud just sellesse ruumi, nii et ÜRO annab meile teada, et meil on vaja selliseid tingimusi selleks, et me saaksime äh, Liibüas midagi luua, struktuuri üles ehitada, nii et tegemist on sellise rahvusvahelise koordineerimistööga. siis te küsisite parema õigusloome kohta ja et ajakava on väga tihe uute algatuste loomiseks. siin me tõesti üritame anda endast parima, me teame, et korralik mõjuhinnang võtab vahel palju aega aga kõige tähtsam on äh, just selle mõjuhinnangu algusperiood, äh, kuhu me tõesti kõik oma jõud suuname ja meie teenistused üritavad tõesti anda endast parima. mida me viimastel aastatel üha rohkem oleme üritanud teha, on see, et te teate, et siin on see õigusloomeline järelevalve nõukogu sisse viidud, varem oli see järelevalvekomisjon, seal on kuus või seitse täiskohaga liiget ja nad vaatavad nii ülespoole kui allaspoole teenistuste puhul. ei ole nii, et nad istuksid ja keerutaksid pöidlaid ja ootavad, kuni see mõjuhinnang tuleb. ei, nad lähevad ja räägivad nende teenistuste esindajatega juba siis, kui seda hinnangut koostatakse ja siis, kui see on koostatud, siis nad vaatavad, kas see vastab standarditele, nii et tegemist on palju sellise öö, ähm, kommunitseerivama stiiliga, mida nüüd tehakse. härra De Jong küsis äh, ühisturu informatsioonimeetme kohta, ärge muretsege, me ei hakka igat ettevõtet eraldi kontrollima. aga selle meetme eesmärgiks on see, ja see on tõesti nii-öelda viimase võimaluse, viima-, viimane võimalus sekkuda, me lihtsalt vaatame, kas Euroopa Liidu õigusloomest peetakse kinni. toon näite Disney Worldi kohta. võib-olla mäletate, ma isegi ei tea, kas Disney World või Disneyland, Disneyland ikkagi Pariisi lähedal. Nad küsisid äh, erinevat äh, piletitasu vastavalt sellele, kas klient oli pärit Prantsusmaalt või Saksamaalt, see on selge reeglite rikkumine ja vahel meil tuleb selliseid olukordi uurida ja ka konkurentsivõime peadirektoraadis äh, kolleegid tegelevad sellega, aga tõesti erandjuhtudel. Äh, informaatorid, äh, te olete pettunud, et informaatoreid ei ole, mina ütleks, et see on pigem hea uudis, see tähendab seda, et et süsteem ei ole halb selleks, et tuleks nendest rikkumistest teatada et kui on probleem, siis võib selle tõstatada ja seda võib teha ähm, ilma, et see isik peaks kartma mingeid tagajärgi. nii et see on minu optimistlik lähenemine. Te mainisite ka reisikulusid, miks komisjon ei ole äh, seda tuhat viitesadat dokumenti läbi vaadanud. Need dokumendid hõlmavad ka isiklikke andmeid ja me otsustasime, et me pigem oleme proaktiivsed ja avalikustame need andmed, mida on võimalik avalikustada ja teeme seda võimalikult kiiresti. nüüd eetikakomisjoni arvamused avalikustatakse nii kiiresti, kui komisjon on otsuse vastu võtnud. miks me teeme seda sellel hetkel, kui avalikustatakse? mõned varasemad volinikud on tegevusest teada andnud ja siis eetikakomisjon ütleb, et need, et seda infot pole vaja avalikustada ja ma arvan, et me tõesti peame isikuandmeid kaitsma. me mainime neid uurimisjuhtumeid, aga kõige tähtsam on siiski eraelu kaitse. ekspertide rühmad. terve rida küsimusi oli ka kvalitatiivse hinnangu kohta, hinnangute kvalifi-, kvaliteedi kohta. iga ekspertkomisjoni tuleb hinnata vastavalt tema rollile ja teatud komisjonides on vaja väga spetsiifilisi teadmisi ja sellepärast on väga raske siin selgeid paindumatuid reegleid paika panna, just sellepärast see kvaliteedi hindamine tulebki mängu. kui palju inimesi sellega tegeleb? ma annan teile kirjaliku vastuse, aga kui need uued reeglid sisse viidi, siis me üritasime hoolitseda selle eest, et äh, peadirektorid tõesti neid ka rakendaksid, et neid äh, äh, huvide deklaratsioone aval-, avalikustatakse ja nii edasi. kõrgelt, kõrgetasemelises rühmas me tegime ühe erandi, seal reegleid ei, nendest reeglitest kinni ei peetud ja seda sellepärast, et need osalejad väga täpselt pidid selgitama, keda nad esindavad. kodanike dialoog, et kuidas sellele reklaami tehakse, see toimub erineval kujul, erinevates vormides aga põhiliselt äh, tehakse seda liikmesriikide esindustes, sest väga tähtis on olla kohalikul tasandil esindatud. härra Tarand küsis äh, Ljubljana ja Bukaresti üürikulude kohta. ausalt öeldes ma ei oska sellele küsimusele vastata see on võib-olla äriinfo, aga annan teile äh, teada, kui saan rohkem infot. härra Pirinski küsis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. kas on mingi stsenaarium välja töötatud, eesmärgid? ta ütles, et tema jaoks need eesmärgid on väga selged ma ütleks, et siin on terve rida eesmärke, me ei räägi siin mitte ainult majanduslikest eesmärkidest ja ebavõrdsusest, mida te mainisite, aga siin tulevad mängu ka julgeolek, kaitse, kliima, kaitseküsimused, kliima, seda kõike ei ole võimalik üldistes eesmärkides paika panna. nii et ma arvan, et tulevastes programmides on väga tähtis vaadata neid erinevaid äh, eesmärke, siis vaadata, kuidas neid erinevatesse programmidesse kokku panna. seda just selleks, et me ei satuks olukorda, kus meil on eesmärk, mis alguses tundub olevat täiesti mõistlik, aga siis mingil hetkel on seda väga raske erinevate programmidega ühendada. ja seda sellepärast, et meie president oma valge raamatuga soovib tõesti käima lükata väga siira ja avatud arutelu ja just sellepärast me tahtsimegi täpselt teada, mida parlament sellest arvab. siis veel küsimused ka proua esimehelt. nüüd see ümberstruktureeritud komisjoni kolleegium koos asepresidentidega. võin lihtsalt enda nimel öelda, et minu arvates on see väga kasulik äh, struktuur, sest ei ole peaaegu ühtegi valdkonda, kus ei ole vaja koordineerimist ja see on täpselt see, mida asepresidendid teevad. ja teevad seda vahel ka koos, näiteks ringmajandus või isegi see äh, plastmassi strateegia, aga siin on väga palju erinevaid komponente, millega arvestada julgeolek, väga palju erinevaid dimensioone jällegi. nii et väga tähtis on, et komisjonis oleks inimesi, kes presidendi nimel, sest tegemist on tõesti delegeeritud ülesannetega presidendi poolt, viiksid neid ülesandeid ellu, sellepärast et president ei saa seda kõike üksi ja ise teha nüüd kogemused tsentraliseerimise ja detsentraliseerimisega siin on väga palju erinevaid äh, nüansse. ma juba mainisin seda, et äh, on erinevaid poliitikaid ja algatusi vaja koordineerida, sellepärast et äh, neis kõikides on väga palju mõõtmeid äh, ja nüüd need äh, raamatupidamiskeskused, äh, kohe algusest me oleme üritanud kasutada sünergiat ja tagada tõhusust äh, ja vaatasime, kas neid keskusi saaks muuta tõhusamaks, e, seda nii personali haldamise puhul, aga ka kommunikatsiooni ja IT küsimuses. isegi saaliteenindajate puhul oleme üritanud olukorda tõhustada, ruumide jagamise puhul samamoodi. ja see, mida me üritame nende halduskeskustega saavutada, on see, et need nii-öelda mehaanilised ülesanded, mis tuleb äh, läbi viia personalihalduse puhul, et need pannakse uuesti inimressurssidega tegeva, tegeleva peadirektoraadi alla, nii et mis puudutab näiteks äh, siin koolitusi äh,, reisikäskusid, et äh, siis saab äh, seda teha personaliga tegelev peadirektoraat. Te ütlesite, et see ei ole edukas, eks me näe, praegu pilootprojekt ikka veel käib. siin on tõesti küsitud, et äh, kuidas neid pädevusi jagada, ma arvan, et aja jooksul on võimalik see kõik välja töötada ja et see projekt võib kujuneda edukaks Te küsisite liikuvuse kohta, seda ma mainisin, Olav ja Clearing House. võin teile kinnitada, et tegemist ei ole Olavi sõltumatuse piiramisega. Olav ja teised tähtsad teenistused vahetavad infot tähtsate juhtumite kohta, mis puudutavad neid kõike, kõiki näiteks pettuste juhtumit, Olav võib viia läbi uuringu ja see võib minna riikliku kohtu ette, sellega võivad kaasneda teatud distsiplinaarmenetlused ja me tõesti peame hoolitsema, et seda kõike viiakse läbi korrektselt. Te küsisite ka järelevalvekomisjoni kohtade täitmise kohta Olafis. mul kahjuks ei ole teile vastust, aga annan teile selle hiljem. Te mainisite midagi, mis on mulle väga südamelähedane, et komisjon muutub kogu aeg me oleme palju operatiivsemaks muutunud, näiteks pagulaskriisi ajal Kreeka aitamine on üks näide selle kohta, meil on ikka veel palju ametnikke, kes on Kreekas kohapeal ka saartel ja aitavad Kreeka valitsusel olukorraga hakkama saada. majanduspoolaasta on teine näide selle kohta ja tõesti teatud valdkondades on vaja muuta seda tööd, mida kolleegid teevad. toon veel ühe näite see ettepanek, mille komisjon eile tegi, mis puudutas korrapoliitiliste reformide toetamise teenistust, me üritame aidata liikmesriike administratsiooni maksuseaduste, tööseaduste reformimisel. seal on nõudlus kordi rohkem, nõudlus kordi suurem kui pakkumine, vähemalt viis korda suurem ja meil on vaja äh, ne-, selle teenistuse jaoks eraldatavaid vahendeid vähemalt kahekordistada. siis eh, finantsturgude reeglite konsulteerimine, me peame ka oma kogemustest õppima. võib-olla te mäletate, et kunagi käisid meil need arutelud, et kas eh, jae tehingud tuleks äh, investeerimistehingutes pankades eraldada, nüüd me oleme näinud, et see ei ole tegelikult üldse nii tähtis, et finantsstabiilsuse tagamisel hoopis teised valdkonnad on tähtsamad, sellepärast me peame tõesti kogu aeg hindama neid reegleid ja kõik, kõik need järelevalveasutused, mis on loodud, peavad seda tegema ja suur tänu komplimendi eest, teie sõnavõtu lõpus oli teist väga armas, aitäh! ja, wir danken Ihnen, der Berichterstatter. aitäh, härra Russo, kas teie sooviksite ka veel sõna? aitäh, proua juhataja. ma väga tähelepanelikult kuulasin arutelu. loomulikult Ehm, siin mm, panin kõrva taha kõik, mis puudutas äh, kontrollikoja tööd, aga ma ei arva, et mul praegu oleks mingeid erilisi märkusi. aitäh. ja raportöör, palun. aitäh, ka mina tänan elava arutelu eest, mis et äh, meil ja äh, teiega oli võimalus äh, pidada, härra Italianer. Euroopa poliitika muutub huvitavamaks kui kunagi varem minu arvates. sotsiaaldemokraatliku partei esimees partei kongressil nõudis, et kuni kahe tuhande kahekümnenda viie, et kahe tuhande kahekümnenda viiendaks aastaks tuleks luua Euroopa Ühendriigid, aga me samal ajal näeme tuhandeteid katalaane ähm, demonstreerimas, kes soovivad välja astuda oma rahvusriigi riigist, nii et fookus on väga lai selles osas, kuidas Euroopa Liit peaks ümber organiseeruma ja ma arvan, et Euroopa Komisjonil on väga oluline roll, mitte ainult selles osas, mis puudutab meie arutelu eelarve täitmise heakskiitmise üle, vaid äh, pigem selle üle, et kuidas asjad edasi lähevad ja mul on väga hea meel edasist koostööd teha teiega. aitäh! aitäh, et te tulite siia, et te jäite siia kauemaks ja nüüd oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõpu juurde ja lähme päevakorrapunkti number kuus juurde ja sõna äh, saab siin nüüd kolleeg Tarand. Thank you, madam president um,. Thanks for aitäh, aitäh kõigile, kes äh, osalesid äh, arutelus, mis just lõppes ja nüüd hakkame rääkima Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja sooviks anda sõna meie austatud raportöörile härra Barniole. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, äh, raportöörina, kes tegeleb Euroopa Liidu finantshuvide kaitsega aastal kaks tuhat kuusteist, äh, minu peamine eesmärk on äh, tagada see, et et meie Euroopa Liidus kasutataks maksumaksja raha korralikult, avalike kulutuste hea haldamine ja äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse peab minu arvates olema meie prioriteediks. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta need äh, tulemused, mis saavutati finantshuvide kaitsel ja pettuste vastasel võitlusel, on üldiselt positiivsed Äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi vastuvõtmine ning äh, var-, äh, on e ja, ja Euroopa Liidu prokuratuuri loomine on edusammud, need võivad, võimaldavad meil paremini kaitsta Euroopa Liidu maksumaksjate raha ning lihtsustada nende Euroopa Liidu vahendite tagasinõudmist, mida on pettust, mis on seotud pettustega, aga mul on kahju, et et kõik et äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei osalenud äh, prokuratuuri loomises, ainult kakskümmend kahekümne kaheksast ning äh, ma tervitan seda et, et viieteist protsendi võrra on vähenenud mm, rikkumiste ja pettumiste arv ja kaheksa protsenti on vähenenud pet-, sellega seotud summa, aga kahjuks on väga palju nii rikkumisi kui pettusi Äh, maaelu arengu valdkonnas, ühtekuuluvuse valdkonnas, kalanduse valdkonnas ja see on minu meelest väga murettekitav. ma siiralt loodan, et äh, haldusreeglite äh, lihtsustamine võimaldab rikkumiste vähend-, rikkumiste arvu vähendada, tuvastada paremini pettusi äh, Äh, inimeste puhul, kes saavad kasutada Euroopa Liidu vahendeid. tahaksin mõningate äh, üksikasjade juurde tulla nüüd. ma hind-, arvan, et äh, to-, Hiina toodetega seotud tollimaksude alahindamine on väga oluline asi. aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist Hiina import, mis puudutas äh, riideid ja jalanõusid, mis äh, liikusid edasi mustale turule, et äh, nende mahtu ähm, Euroopa Ühendkuningriigi sisenemisel alahinnati ning märtsis kaks tuhat kuusteist tegime ettepaneku, et Ühendkuningriigilt äh, nõutakse äh, umbes kaks miljardit eurot, mis äh, muidu oleks pidanud minema Euroopa Liidu eelarvesse. minu arvates see saamata jäänud tumma sis-, summa sissenõudmine on asi, millest tuleks rääkida ka Brexitiga seonduva finantslahendusega seoses ja meie fraktsioon äh, Äh, kavatseb äh, igal juhul sellele tähelepanu pöörata. ja teiseks, äh, oma raportis olen mitu ähm, lõiku pühendanud ebaseaduslikule tubakatoodetega kauplemisele ja minu lahendused on selged, et ma nõuan, et Euroopa Komisjon ei uuendaks koostöölepinguid Briti, Ameerika tubaka ja Jaapani rahvusvahelise tubakatööstusega ja Imperial Tobacco Limitediga, mida on äh, varem tehtud äh, ka Philip Morrisega kahe tuhande kuueteistkümnenda aastal ja mm, Saksamaa, Belgia, Taani, Soome, Kreeka, Iirimaa, Holland, Ühendkuningriik, Sloveenia ja Rootsi väga kiiresti ratifitseerisid ähm, selle protokolli, mis on suunatud äh, tubakatoodetega toimuva illegaalse kaubanduse äh, tõkestamiseks ning ma kutsun üles, et Euroopa Liit edastaks võimalikult kiiresti ettepaneku, mis puudutab äh, rikkumistest teatajate kaitset, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi resolutsioonis kahekümne neljandast oktoobrist kaks tuhat seitseteist, ja äh, ma tänan siin äh, ko hea koostöö eest äh, variraportööre ja muudatusettepanekute muud-, esitamise tähtaeg on kümnendal jaanuaril kell neliteist null null, eelarve kontrolli komisjonis on ette nähtud hääletus kahekümne kuuendal veebruaril järgmisel aastal ja siis täiskogu hääletus oleks mais esimesel täiskogul aitäh, härra raportöör. ja tahaksin nüüd küsida, et äh, kes soovivad äh, sõna? okei okay,, you have all the time. Yeah, thank you very palun, teil on Teie saate kogu kõneaja endale. Problem, I have a negotiation at seven o'clock. I have a negotiation at seven o'clock. aitäh ähm, selle raporti tutvustamise eest ja aitäh ka Kontrollikojale aruande eest. raportis äh, loomulikult on, me esitame kommentaare äh, tulemuste kohta, aga meie eesmärgiks muidugi peaks olema see, et me tuvastame pettused ja ja nõuame raha tagasi, aga meie esmane eesmärk peaks olema ennetada äh, Äh, rahade väärkasutamist, see on kõige olulisem. ja ma arvan, et lisaks lihtsustamisele, millest siin raportöör oma sõnavõtus rääkis, peaksime kehtestama erinevad äh, kohustuslikud reeglid komisjoni tasandil äh, selleks, et üritada asju lihtsustada, üritada lihtsustada kõiki neid samme, mis puudutavad pakkumiskutseid, ähm, dokumentide esitamist äh, ja rakendamist ja jõustamist, ma arvan, et Euroopa Liidu vahendite äh, haldamist tuleks parandada, see peaks käima koostöös makseasutustega ja neid asutusi ei tohiks akrediteerida, kui nad seda süsteemi kasutaks ja võib-olla siis me jõuame ka parema ennetuseni. Thank you very much. aitäh, kas on veel kolleege, kes sõna soovivad? härra De Jong, palun. pean kohe ära minema, ütleb härra De Jong. tahaksin väga lühidalt öelda, et ma olen üritanud lugeda raportit Ehm, mõeldes, et ma tahan palju muudatusettepanekuid esitada, aga ma lugesin seda mitu korda ja ei õnnestunud ja minu meelest on suure, tegemist suurepärase äh, raportiga. ma üritan midagi leida enne muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaega, aga ma arvan, et tegemist on väga täieliku ja kõikehõlmava raportiga. aitäh! ja me kaotame siin äh, järjest liikmeid ja seetõttu paar järgnevat äh, minutit äh, samuti räägin äh, sellest raportist. ka mina arvan, et tegemist on väga hea tööga ja Benet-, kolleeg Jaavari nimel tahaksin tuua välja mõned teemad, mida võiks võib-olla edasi käsitleda. Euroopa prokuratuur esiteks, me peame tagama selle, et komisjon äh, stimu-, leiab stiimuleid liikmesriikidele, et liikmesriigid liituksid sellega, eriti võttes arvesse uut mitmeaastast finantsraamistikku ja selle läbirääkimisi. teiseks, Olav. ehkki ma arvan, et meil on eriraport, mis keskendub Olafi tulevikule, ja järgmisel nädalal, aastal tullakse välja ka öö, uue õigusloomulise ettepanekuga, praegu on õige hetk selleks, et rääkida väljakutsetest, et kuidas tagada öö, Olafi öö, pädevuste ja prokuratuuri vahel pädevuste õige tasakaal, selleks et vältida kattuvust või öö, segadusi ma arvan, et meil on vaja äh, täpsustada ja tugevdada Olafi pädevusi ja mm, tagada korralikud äh, menetluslikud äh, tagatised. komisjon peab parandama Olafi soovitustega tehtavat jätkutööd, kuna Olafi soovitused on tõelised mm, Olafi tõhusust mõõta võimaldavad sammud ja me peame Olafi soovituste osas ka Äh, rakendamist ja läbipaistvust parandama ja ja ütlen kolleegidele, et täna pöördun Olafi poole seoses ühtekuuluvusfondi vahendite ärakas-, väärkasutamisega liikmesriigis, mida ma kõige rohkem tunnen, ja loodame, et nad viivad läbi väga põhjaliku uurimise. ja kolmandaks on väga kahetsusväärne, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus äh, on meil alles algamas käibemaksureformi, eh, reform, ehkki komisjon tuli välja juba eelmise aasta alguses oma ettepanekuga ja minu meelest on üsna kummaline, et käibemaksu ja maksustamise vallas ainus õigusloomeline organ on eh, nõukogu. mina olen parlamendi ja parlamendi suveräänsuse tuline toetaja ja võib-olla me peaksime ka selle küsimusega tegelema ja asjad, mida me peaksime tegelema seoses korruptsioonivastase võitlusega, on kahetsusväärne rohelise eh, liikme arvates, et komisjon on loobunud eh, korruptsioonivastase aruande koostamisest ja uuriva ajakirjaniku jaoks on tegemist väga hea tekstiga, ainult üks väike lisandus, Euroopa Liit peab äh, pakkuma välja mitte ainult äh, seaduslikud vahendid äh, uurivate ajakirjanike äh, toetuseks, vaid peab neid ka rahaliselt toetama, sest hea ajakirjandus sureb kiiresti välja ja see asendatakse Twitteriga, mis edendab kirjaoskamatust. ja Äh, riigihanked, see oli üks peamistest vigade allikatest äh, viimasel programmi tööperioodil ja seetõttu tahaksin paluda, et komisjon äh, uuriks seda teemat, analüüsiks seda, kuidas liikmesriigid on rakendanud uusi direktiive. ja veel kord suur tänu raportöörile ja ma olen üsna veendunud, et me saame äh, töös järgida teie ajakava ja et me jõuame hea raportini. kas keegi soovib veel äh, sõna või palun, et äh, sõna võtaks proua Hoffmann, kui äh, ta soovib sõna, sellepärast et meil on väga hea meel, et ta on meie hilisel pärastlõunasel istungil kohal. aitäh, aitäh raportöörile, härra Barniole selle väga hea raporti eest, mis on väga hästi koostatud, kus on väga palju õigeid asju kirjas, komisjon hindab teie raporti projekti väga. aga tahaksin äh, siiski mõningatest asjadest rääkida ja palun vabandust, et äh, jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja, sest et seda me kasutame oma igapäevases töös kõige rohkem. siin juba mainiti mõningaid asju mida tahaksin äh, kommenteerida. kui raport on vastu võetud, siis äh, me äh, tegeleme jätkutööga mm, nagu tavaliselt, aga alustaksin nüüd selle teemaga, mida raportöör ise ka mainis. kas see oli härra Javor, kelle keda te esindasite, et see puudutas omavahendeid ja käibemaksu ja äh, võitlust äh, tubakatoodete salakaubaveoga. see on väga oluline raportööri jaoks ja, ja mis puudutab äh, käibemaksu, siis ma kuulsin, et härra Javor arvab, et komisjon ei ole piisavalt palju teinud aga käibemaksupettuste vallas on tehtud edu, üsnagi suuri edusamme, nimetaksin ainult äh, PIF direktiivi, äh, kus äh, direktiivi kohaldamisalasse lisati ka tõsised käibemaksupettused ja seda tänu eelarve kontrolli komisjonile, see on väga oluline ja seetõttu on meil nüüd ka prokuratuuri olevas pädevus, et äh, tegeleda ähm, tõsiste piiriüleste käibemaksupettustega, ma arvan, et see on väga oluline valdkond ja seda ei tohiks alahinnata. Te mainisite komisjoni käibemaksualast tegevuskava, ma pean ütlema, et äh, komisjon jätkab tööd sellega ja analüüsib seda väga tähelepanelikult. kolmekümnendal novembril komisjon võttis vastu ettepaneku selleks, et muuta äh, määrust üheksasada neli aastast kaks tuhat kümme, mis puudut-, selleks, et edendada olemasolevaid halduskoostöö instrumente liikmesriikides ja kui me määruse vastu võtaks, siis see ähm, parandaks meie instrumentide äh, toimimist seoses käibemaksuga. ja mis puudutab Olafit, siis äh, ettepanekus on ette nähtud äh, õiguslik alus äh, käibemaksupettuste alaste trendide edastamiseks Eurofiskilt ja Olafile ja, ja mm, tulevasele prokuratuurile, see on ka väga oluline, et teabe e pettustega seotud äh, teabe edastamine nendele institutsioonidele on edaspidi Eurofiski poolt võimalik ja Olafi reform komisjon tuleb välja õigusloomelise ettepanekuga kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kevadel selleks, et äh, kohandada Olafi äh, seadus, õiguslikku raamistikku sellega, et meil saab olema prokuratuur ja lisaks sellele on komisjonil vaja kohandada ka mandaati. mandaat jääb küll samaks, aga see koostöö, kuna tegemist on tulevikus kahe ähm, institutsiooniga, kes tegeleb äh, pettuste vastase võitlustega, üks tegeleb karis-, äh, kuri-, karistusõiguslike äh, vahenditega, selle võitlusega ja teine haldusõiguslike vahenditega, siis on vaja luua head koostöövõimalused. ja üks oluline aspekt on ka Olafi mandaadi läbivaatamine käibemaksu vallas äh, ja mandaati tuleks selles osas täpsustada ja tugevdada. Te mainisite ka prokuratuuri, et meil on ainult kakskümmend liikmesriiki selles osalevad ja minu meelest on äh, tegemist üsna suure edusammuga, aga komisjon loomulikult püüdleb selle poole, et äh, veenda ka tei-, edasisi liikmesriike, et nad võimalikult kiiresti liituksid samuti Euroopa prokuratuuri projektiga. ja teine asi, mida tahaks mainida, on võitlus äh, sigarettide salakaubanduse vastu, härra Barnier mainit-, äh, siin neid äh, tubakatööstusega sõlmitud äh, kokkuleppeid, mina ei peaks ütlema, et siin, et kas need tuleks tagasi võtta või neist taanduda, ma näen, et üks nendest ähm, ähm, lõpeb kahe tuhande kahekümne teisel aastal ja kaks ülejäänud kahe tuhande kolmekümnendal ja siis aastal ja siis komisjon peab vaatama, et mida nendega tehakse, aga võtame loomulikult arvesse teie ähm, arvamust EF DCD protokoll, me loomulikult teeme tööd, et liikmesriigid äh, ratifitseeriksid selle protokolli, mis on suunatud äh, e-, illegaalse äh, tubakatoodetega kauplemise vastu. minu koduriik Saksamaa on selle juba ratifitseerinud just ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ähm, meie veendumuste kohaselt saab see protokoll jõustuda. ja veel üks asi, ma ei mõistnud teie raportis täpselt seda, et komisjon selle aasta mais võttis vastu eduaruande, mis puudutas komisjoni strateegiat võitluses ebaseaduslike tubakatoodete vastu, me saatsime selle nõukogule ja parlamendile, para-, nõukogu võttis vastu täna nõukogu järeldused meie aruande kohta, ma ei ole kindel, kas meie aruanne on jõudnud äh, eelarve kontrolli komisjoni, aga meil oleks hea meel, kui parlament, eelkõige eelarve kontrolli komisjon saaks äh, ka arvamust avaldada selle aruande kohta, meil on, me oleks väga tänulikud selle eest ja sellest oleks meil kasu, kui me koostame uut tegevuskava järgmise aasta jaoks. ja viimane asi, mida tahtsin mainida, teie rääkisite äh, ühest nii-öelda Ühendkuningriigi äh, juhtumist, see on oluline küsimus, ütlesite te, ma olen sellega nõus ja saan teile kinnitada, et komisjoni teenistused väga tähelepanelikult jälgivad Olafi aruande äh, järeldusi, seda saan teile tõesti kinnitada. ja härra Marinescu äh, ütles, et esmalt tuleks tähelepanu pöörata äh, ennetustööle, mitte ta-, rahade tagasinõudmisele, jah, see on õige, Olafil mandaat ei tähenda mitte üksnes uurimiste läbiviimist äh, ja jätkutegevuste soovitamist, äh, kui tegemist on pettuste kahtlustega, vaid me töötame välja ka ennetamispoliitikaid, see on ka väga oluline meie jaoks, mina vastutan selle valdkonna eest ning riigihanked, jah, väga oluline valdkond meie töös see on meie uurijate jaoks peamiseks tegevusalaks. ma just äh, käisin komisjoni olulisel konverentsil, mis käsitles riigihankeid, me rääkisime ka eetikast ja, ja äh, läbipaistvusest ja aususest selles valdkonnas ja see oli väga huvitav, seal oli väga palju osalejaid kõigist liikmesriikidest ja kui ma õigesti aru sain, siis jät-, jätkatakse eh, selliste riigihangete alaste konverentside korraldamisega, aitäh! aitäh, proua Hoffmann, väga julgustav kuulda, et eh, Saksamaa on eh, selle olulise konventsiooni ratifitseerinud, see tõestab seda, et Saksamaa suudab isegi ilma korraliku valitsuseta toimida, aga nagu tavaliselt meie aruteludes läheb lõppsõnaks nüüd või lõppsõna raportöörile aitäh, teen väga kiiresti. me hakkame nüüd äh, tegema tööd variraportööridega äh, selleks, et äh, koostada lõplik raport ja tegeleda muudatusettepanekutega. mõni kuu tagasi kohtusin Saksamaa ministriga, kes tegeleb selle valdkonnaga ja ma teadsin, et ta soovis seda teha, aga ma teadsin ka seda, et kõik äh, valitsuses ei olnud äh, sama meelt, nii et äh, tõepoolest siin selles vaakumis on õnnestunud saada hakkama sellega, et see protokoll ratifitseeriti, nii et suurepärane Saksamaa. aitäh teile! sellega on meie kuues päevakorrapunkt läbi võetud. meie esinaist siin praegu ei ole, siis avan seitsmenda päevakorrapunkti diskussiooni. minu teada on see Kontrollikoja eriaruanne Ühtne Euroopa taevas. seega, mis siis on valesti ühtses Euroopa taevas? härra Kastelletti, rääkige meile sellest. Thank you, I, oot-oot-oot, something went wrong. ei tea, kas midagi nüüd läks viltu. Puhva, ja, ja, I am sorry I tegelikult on mul siin üks äh, teine nimi, mul oli lihtsalt vale paber ees. suur tänu, härra esimees, äh, daamid ja härrad. eelarve kontrolli komisjoni liikmed, daamid ja härrad, äh, õhutransport on oluline siseturu komponent Euroopa Liidus, sest see äh, soodustab inimeste ja kaupade vaba liikumist, aga äh, tõhusus äh, ja turvalisus eeldavad seda, et ähm, me looksime ühtse Euroopa taeva, see peab tagama Äh, äh, õhufirmade ja lennujaamade või lennujaamade ja lennufirmade eraldatuse, samuti tagama sujuva äh, õhuliikluse ning reisijate turvalisuse. tavaliselt on lennuliikluse reguleerimine liikmesriigi tasandil kuulunud monopolidele, on ka killustatud kui me räägime liikmesriikide pädevusest, siis äh, selline killustatus häirib koostalitusvõimet ja üldiselt oleks vaja seega, et äh, liikmesriikides oleks üks kindel äh, lennuliikluse haldaja, SNA. nüüd kui konkurents on olematu või nõrk, ehk siis äh, peaaegu monopoolsed struktuurid dikteerivad turu äh, tingimusi õhuliikluses. selline äh, olukord tekitab hilinemisi, tõstab lennutranspordi kulusid, mida peavad siis ähm, tarbijad, kliendid kandma ühine, ühtne Euroopa taevas on äh, loodud selleks, et äh, teatud pädevus äh, valitsuste vaheliselt tasandilt Euroopa tasandile tuua, e, see algatus pärineb aastast kaks tuhat neli, kui koostati ühised reeglid kogu Euroopa Liidule ning samuti samuti tehnoloogilise kaasajastamise programm äh, CESAR, mis tähendab siis Single European Sky ja teadusuuringud. Äh, nüüd äh, meie eesmärk on parandada lennuliikluse haldamist ja äh, korraldamist ning ähm, seetõttu on vaja kõrgematasemelisi samme astuda. Ähm, me oleme äh, soovinud vähendada kümne protsendi võrra äh, äh, keskkonnale tehtud kahju või tekitatud kahju lennuliikluse poolt ja kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kümme on kolm koma kaheksa miljardit eurot ette nähtud selleks, et ähm, äh, toetada siis äh, neid arenguid ja kuidas siis me oma auditi ellu viisime, oma auditi käigus äh, Äh, uurisime me ka mm, erinevaid võimalusi, algatusi ja mil määral on kõik selline ähm, haldussüsteem ja, ja tarifitseerimise süsteem õigustatud ning äh, seetõttu äh, võrdlesime just äh, Cesari projekti ning on ette nähtud, et äh, Cesari projekti puhul kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, lõpeb see sektori audit ja täna siis vaatame töö tulemusi. konsulteerisime erinevate Euroopa Liidu organisatsioonidega, viit äh, liikmesriigi Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Rootsi ja Ühendkuningriik ning äh, samuti sektori esindajatega. no mida me siis võime konstateerida, me oleme arvamusel, et Ehm, ühtse Euroopa eh, taeva projekt on täiesti õigustatud, et eh, liikmesriikide monopolid ei valitseks sektorit ja et sektor ei oleks killu, killustatud. meile tundub, et selle poliitika erinevad ehm, elemendid on suunatud sellele, et ehm, meie avastatud puudusi kõrvaldada kõige kõrgemal tasandil on seatud nüüd poliitilised eesmärgid ja need eesmärgid kahe tuhande viiendal aastal ka defineeriti, nüüd tuleb neid ellu viia, näiteks poole võrra vähendada kulusid ning teatud äh, juhtudel on see kaasa olnud ka võimekuse suurenemise. nüüd äh, on võimalik konstateerida, et tulemuslikkus äh, on kasvanud tänu just läbipaistvusele ja õhuliikluse paremale korraldusele, aga üldiselt on äh, hilinemised äh, ikkagi äh, palju sagedamad kui eesmärkides ette nähtud, seega ähm, tahaksime näha siiski paremaid tulemusi kui see, mille, mida me tuvastasime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. nüüd kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani on lennuliiklus vähenenud ja nüüd ähm, nelja protsendi võrra, seega peab ütlema, et lennuliikluse tõhususe ja efektiivsuse tõstmine on väga keeruline ja pikk protsess. Ähm, liikmesriikide järelevalveorganid on samuti olnud äh, raskustes omade ülesannete täitmisel, sest neil ei ole piisavaid ressursse ja neil pole lihtsalt Äh, piisavalt sõltumatust äh, lennuliikluse äh, ettevõtetest. nüüd oluline on osapoolte julgustamine, ühts-, kasutada ühtset tehnoloogiat, koordineerida teadusuuringuid, mis on olnud siiani fragmenteeritud. Cesar on võimaldanud järk-järgult parendada olukorda just tehnoloogia ja, ja äh, operatiivtasandil. aga ikkagi on Euroopa Liidu roll ähm, äh, oluline, see on edasi arenenud just finantseerimise tiiva pealt, sest äh, mm, me soovime seda projekti pikendada. nüüd äh, nüüd arvestades, et liikmesriikide järelevalveorganid äh, äh, peaksid olema täielikult sõltumatud ja, ja täitma sõltumatult oma funktsioone, peavad liikmesriigid tagama sõltumatuse läbi äh, piisavate ressursside eraldamise. Äh, komisjon äh, on sellele aspektile tähelepanu pööranud ning samuti ka tulemusplaanide heakskiitmist soovitanud selleks, et mm, tarifitseerimissüsteem oleks läbipaistvam ning komisjon peab nüüd siis Äh, kontrollima, kas põhinäitajad on vastuvõetavad ja kas nad vajavad muutumist, muutmist või mitte vajaduse korral. kui komisjon äh, ja sellega seoses on komisjon teinud ka ettepaneku jätkata programmi rahastamist pärast kahe tuhande kahekümne neljandat aastat võib-olla peaks olema Cäsaril ka oma äh, esindus- äh, või juhtorgan, keda finantseeritaks ning äh, oluline on ka aruandlus, komisjon peab siis oma töös defineerima täpsed etapid ning lõpuks peab komisjon ka teadusuuringutega seoses äh, äh, tähtsaks äh, õiglase konkurentsikeskkonna loomist, fragmenteeritusest ülesaamist, vastasel korral pole võimalik positiivseid tulemusi saada. me soovime ju tegelikku, tõelist, ühtset Euroopa taevast. Thank you very much, Mr Puffan, for this uh... suur aitäh selle ettekande eest. ja nüüd härra Castelletti, lühikesed ja täpsed märkused teilt, palun. suur tänu. tere pärastlõunat komisjon tervitab seda Kontrollikoja eriaruannet Ühtse Euroopa taeva kohta ja me näeme selgelt, et et et auditi järeldused on positiivsed põhiküsimustes, nimelt äh, ühtse Euroopa taevaalgatus on õigustatud ja samuti need instrumendid, mida kasutatakse selleks, et äh, saavutada tõhusam lennuliikluse korraldus. me teame samuti seda, et äh, et need puudused, äh, mis tuvastati auditi käigus, on juba parandamisel, äh, nendega tegeldakse ja nüüd tahaksin viidata kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avastatud puudustele, kui komisjon tegi ettepaneku, et läbi vaadata olemasoleva õigusraamistik ühtsele Euroopa taevale. Äh, SES kaks pluss oli see ettepaneku nimi ja seda siis arutati ka Euroopa Parlamendis ja nõukogus, aga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, see kuidagi takerdus ja on jätkuvalt kusagil institutsioonides äh, blokeeritud Gibraltari küsimuse tõttu, seega äh, meie õigusloomeline ettepanek, mis oleks olnud lahenduseks probleemidele, nii nagu äh, Kontrollikoda oli meile soovitanud, on äh, jäänud takerduma. Äh, see tähendab seda, et me töötame jätkuvalt olemasoleva raamistiku kallal, et tõesti leida mõistlikud vastused Kontrollikoja küsimustele. kui te lubate kommenteerida, siis ähm, kõigepealt eh, Euroopa Liidu tasandi eh, eesmärgid on olulised, eh, eriti arvestades muutuvat majanduskeskkonda, me tahaksime pilootprojektidest parima välja võtta, see, seetõttu on ka Euroopa Komisjoni poole pöördutud sektorist ja nüüd me püüame defineerida äh, selle, milline võiks olla parim lahendus Euroopa Liidu õhuruumi jaoks ja et mõista, kuidas see olemasolev süsteem üle muuta eh, selliseks ühtseks süsteemiks, ta ei oleks enam killustatud ja kuidas siis seada endale kõrgetasemelised eh, eesmärgid ning tulemusnäitajad killustatuse küsimus, me oleme täiesti teadlikud probleemist, praegune õigustik on sellised funktsionaalsed blokeeringud tekitanud, tegeleme sellega ja erinevates suundades, selleks et mm, sellest probleemist üle saada, kõigepealt uurimine tulemusnäitajate kohta, kuidas motiveerida ähm, sektorit, äh, kuidas Eurokontrolli äh, motiveerida otsima äh, lahendusi selleks, et killustusest üle saada, eriti piiriüleste teenuste puhul, teenuste ja taristu ratsionaliseerimise puhul ja loomulikult see on kõik seotud Seesariga. Seesar kui projekt peaks muutuma instrumendiks, mis meile lahendusi annaks edasi sõltumatus ja liikmesriikide järelevalveorganite iseseisvus. tahaksime tugevdada nende ametkondade sõltumatust jällegi läbi äh, tulemushindamisskeemi, aga seda saab teha ainult siis, kui me mm, vastava õigustiku põhialused läbi vaatame ja see on seotud kõik selle ühtse Euroopa taeva ja sest kaks plussiga. nüüd äh, kui palju see uus skeem võiks maksma minna? milliseid kulusid see kaasa toob? me teame, milline koormus langeb liikmesriikide reguleerivatele asutustele Ähm, komisjon kavatseb Bulgaariat, Poolat ja Kreekat, võib-olla ka Rumeeniat auditeerida, sellepärast et äh, nad on esitanud oma ähm, lennusektori või õhuliikluse sektori läbivaatamiskavad ja äh, tahaksime siis auditeerida nende riikide teenusepakkujaid. samuti tegeleme siis tulemusnäitajate skeemiga ja mõistame Kontrollikoja soovitust skeemi lihtsustada, selgemaks muuta ning ka vajadust, et äh, vastavad näitajad aeg-ajalt läbi vaadata. nüüd äh, me äh, tegeleme ka selle valdkonnaga lähtuvalt järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust. olemasolevat raamistikku tuleks paremaks muuta, meil on äh, ka olemas innovatsioonitsükkel, äh, research and implementation ja me oleme seda tsüklit äh, näinud juba toimimas, see on elujõuline, me tahame, et see oleks ka vastutusvõimeline, see tsükkel, nii nagu ka Kontrollikoda soovitas ja oluline on selged prioriteedid paika panna ning mõista, mida, milliseks kuupäevaks või tähtajaks on vaja saavutada. nüüd, tähtis on defineerida neid äh, prioriteete nii, nagu ma ütlesin, et äh, soodustata, soodustataks lõimituma, äh, ühtsema süs-, süsteemi arendamist ja tagaks soo-, sujuva ja ohutu lennuliikluse. tänan. aitäh, et te äh, lugesite maha, mis teil paberi peal oli ja nüüd raportöör lõpetuseks. Thank you, chair. Domnule Pufan, pentru mine este o mare surpriză, eu consider uh, acest raport. aitäh. tõesti, tegemist on nüüd üllatusega. ma arvan, et tegemist on väga hea raportiga õhutransport on väga keeruline küsimus ja tõesti väga hea oli näha, et ähm, see raport on nii hea ja edasi jätkan inglise keeles, sest nii läheb kiiremini, ütleb kõneleja. me näeme, et äh, meil on nelikümmend tuhat äh, lennuliikluse kontrollijat Euroopa Liidus ja ma ei tea, kuidas äh, seda ministrite sekkumist nüüd siin nimetada, nad võiksid tegelikult poliitiliselt äh, kohe selle probleemi lahendada, aga kõik kardavad, et äh, lennujuhid hakkavad streikima ja sellepärast keegi mitte midagi ei tee. mingil määral on siiski ka siin tõetera sees, sest Chicago konventsiooniga on iga liikmesriigi õhuruum suveräänne ja uskuge või mitte, ja tegelikult äh, mitte ainult maa peal ei ole piirid, vaid ka õhus, nii et kõik on killustunud. ja need arvutused, mida on siin tehtud erinevates hinnangutes, ütlevad, et viis miljardit eurot igal aastal kaotame me sellepärast, no muidugi mitte Euroopa Liidu eelarvest, aga me kaotame äh, viis miljardit eurot igal aastal sellepärast, et meil ei ole ühtset Euroopa taevast aga minu arvates on see olukord naeruväärne, vabandust, et nii ütlen, me kulutame väga palju raha selleks, et vähendada heitmeid, aga ühtne taevas, selle võiks, selle puhul võiks ühe sõrmenipsuga kümme protsenti õhutranspordi heitmeid vähendada. ja see oleks väga tähtis. aga poliitilise taht, poliitilist tahet ei ole ja funktsionaalseid õhuruumi osasid on meil null. see ettepanek tehti ainult selleks, et liikmesriikidel kuidagi niimoodi psühholoogiliselt aidata kohaneda selle ühtse taevaga. ma loodan, et Seesarist, et Seesarist saab ühtse taeva rakendamis äh, programm, aga ma ise ei usu seda. ja ma arvan, et komisjon peaks täpsemalt vaatama Cäsari programmi tulemusi, miks ma seda üt-, sest praegu on hakatud Cäsarit äh, äh, ellu viima, aga ma ei usu, et äh, tulemusi saab ära kasutada ja mis veelgi kriitilisem on see, et tulemusi rakendatakse erinevates süsteemides, mis omavahel koostööd ei tee. lõunas üks ettevõte, põhjas teine, seega ühtne taevas ei saagi toimida. ja just sellepärast peamegi nüüd vaatama, kuidas seesari vahendeid kulutatakse sest äh, praegu me ei teeni eesmärki, eesmärk oli midagi harmoniseeritud, midagi, mis äh, tagaks erinevate programmide koostöövõime Euroopa tasandil, aga nii see praegu ei ole. siin on väga head kommentaarid ja järeldused tehtud. peame vaatama ka, milline on Eurokontrolli ja komisjoni vaheline kokkulepe üks on äh, äh, see, kes äh, vastutab tulemuse eest ja teine korralduse eest ja ma arvan, et seda lepingut tuleks kontrollida, vaadata täpselt, kui palju raha mille eest makstakse, mis on need ülesanded, millega Eurokontroll peaks tegelema, mis on tulemused ja nii edasi sest Eurokontroll on väga suur must auk, eriti selles osas, mis puudutab raha. ja seal on tõesti vahendid ainult palkade maksmiseks. siin on veel ettepanekuid, mida ei ole rakendatud ja komisjon ei tee mitte midagi, sest komisjon peaks rikkumismenetlust alustama nii funktsionaalsete õhuruumide osas, mis oleks pidanud paigas olema juba kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembrikuus. oli nii, eks? kaks tuhat kaksteist detsember, mitte midagi ei ole tehtud, viis aastat hiljem kui ka teiste küsimuste osas mis on ette nähtud, aga mida pole tehtud. härra Castelletti ei maininud neid, aga komisjoni ettepanek, ettepanekut arendatakse edasi väga-väga aeglaselt. härra Castelletti on mul sõber, me tõesti oleme ühel nõul ühtse Euroopa osas pilootprojekti üle hääletas parlament ja minu ettepanek oli Euroopa õhuruum täiesti ümber struktureerida, sest nii on võimalik Seesari vahendeid säästa, riikide eelarvete vahendeid säästa, et ainult teistsuguse ülesehituse kaudu. ja ma loodan, et selle ametiperioodi lõpuks see ettepanek ka tehakse, sest siis me saame ka näha, kas töökohad lähevad kaduma, nagu lennujuhid ütlevad ja nad äh, hakkavad äh, streikima. näiteks Prantsusmaal viimased kakssada kuuskümmend, viimased üheksa aastat on kakssada kuuskümmend päeva lennujuhid äh, streikinud ja kogu Euroopa lennuliikluse halvanud ja siis me näeme, kas töökohad lähevad kaduma ja samal ajal on meil platvorm, mille kaudu saaks Caesarit hakata rakendama ka selleks, et jälle säästa. vabandust, et nii pikalt rääkisin, aga selline on olukord ja palju õnne kontrollikojale, sest minu arvates on tegemist väga hea raportiga. Thank you very much. At least. aitäh, nüüd teame palju rohkem nendest probleemidest, rohkem kui enne, olen selle eest väga tänulik aitäh, selle päevakorrapunkti oleme nüüd sellega ammendanud ja nüüd läheme tänase viimase päevakorrapunkti juurde. aitäh kontrollikojale, raportöörile ja komisjonile. meil oli siin lühitutvustus ette nähtud ja nüüd läheme päevakorrapunkti number üheksa juurde. päevakorrapunkti kaheksa lükkasime me nimelt edasi. päevakorrapunkt number üheksa, liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ja ma peaksin teile andma väikese aruande asjade seisukohta viimasel kahel kolmepoolsete kohtumiste voorus vaatasime me läbi siis komisjoni poolt ettevalmistatud kompromissipaketi ja kolm institutsiooni andsid selle kohta oma arvamuse, aga muidugi me ei võtnud vastu mitte mingeid otsuseid. kõige suuremad äh, konfliktid, see paindlikkuse maht välisabi jaoks, äh, komisjon ja parlament toetavad seda, nõukogu mitte kriisireserv, rahvapart-, vabandust, parlament ja komisjon poolt nõukogu vastu usaldusfondid, äh, äh, kokkulepe tundub olevat silmapiiril, aga kuidas seda kõike teha, on lahtine, nõukoguga leppisime kokku, et temaatiliste usaldusfondide puhul äh, me lepime kokku nõukogu ja parlamendi toetuse nõustuse ja nõusoleku andmise nõudes siin on veel üks küsimus, mida nõukogu soovib täiesti ära kaotada, komisjon ja parlament aga mitte. Ehm, siin tõesti administrat-, administratiivne koormus tõuseks ja sellepärast on tegemist meie peame nüüd otsustama, kas me oleme valmis vastu tulema. solidaarsusfond, globaliseerumisega kohanemise fond, siis ehm, kaheteistkümnendiku vahendite ülekandmine ja pilootprojektid, siin soovime me jääda praeguse olukorra juurde ja nüüd võiks küsida, miks üldse on vaja eelarvemäärust üle vaadata, aga me ei soovi, et parlamendi õigused väheneksid ja komisjoni ettepanek just seda tähendakski. ja eelarve osas meie ei ole nõus oma pädevusi ära andma. nüüd finantsmeetmed, siin on äh, tagasimaksete osas võib-olla kokkulepe tulemas, aga kuidas seda ühissätete äh, fondi hakata rakendama, vabandust, äh, haldama, seda lepime kokku kaks tuhat üheksateist tulemuste puhul, väga raske on komisjoniga kokkuleppele jõuda, nõukogu on samuti komisjoniga ühe nõul, aga meid ei saa siin jätkata igasuguste tulemuste piinamisega, mingite ürituste korraldamisega ja sellega, et üritame kogu maailmale näidata, et edusammud on olnud suured, aga samal ajal kuskil dokumendis seda mustvalgelt kirjas ei ole nüüd läbipaistvuse reeglid, me ei ole absoluutselt jõudnud kokkuleppele läbipaistvuse reeglites, eriti mis puudutab siis äh, jagatud äh, vahendeid äh, haldamist, see, mis kahe tuhande seitsmendal aastal eelarvemääruses oli kirjas, seda meil ju enam ei ole ja siin on tõesti väga kahetsusväärseid äh, samme tagasi tehtud, nüüd iga-aastased tegevusaruanded, me nõudsime rohkem aruandlust näiteks ühekordsete maksete kohta Horisont kaks tuhat kahekümne programmi jaoks ja siiamaani on see meil õnnestunud ka läbi suruda ja minu arvates siin väga palju lahtiseid punkte enam ei ole. mul on väga kahju, aga sellise suure küsimuse puhul tõesti võib juhtuda, et ülevaade kaob ära, sellepärast et meil on üle kahesaja kaheksakümne lõike, mis on vaja läbi vaadata ja üle kahe tuhande muudatusettepaneku, seitsesada kakskümmend viis nendest tulid ähm, äh, parlamendilt ja tuhat kakssada nõukogult. mis puudutab eelarve täitmise kinnitamise menetlust, siis me soovime, et selles menetluses äh, detsembrikuus N pluss üks aastal saaksime selle menetluse lõpetada, see tähendab seda, et meil on vaja neli kuud kuskilt leida ja küsimus on selles, kust. täna toimus meil veel ka kohtumine ja me rääkisime sellest äh, mida oleks vaja ära teha või kas erinevate tähtaegade raames oleks seda kõike võimalik siiski teha, siis tekib veel ka küsimus, et millal peaksid äh, peadirektorid oma aastaaruandeid esitama. kui see tähtaeg jääb kolmekümnendaks juuniks, siis meie jaoks on täiesti äh, võimatu see, et enne suvepuhkust me saaksime eelarve täitmise kinnitamise menetlusega enne suvepuhkust alustada, aga seda tuleb meil kohe kindlasti teha. me peame enne suvepuhkust hakkama eelmise aasta eelarvet täitmist kinnitama, mis tähendab seda, et nõukogu peab meil kiiremini esitama dokumente nii meile kui ka kontrollikojale, selleks et kontrollikoda juba septembri lõpus saaks oma aastaaruannet meile esitada, siis võib-olla me saaksime ka septembri, oktoobri, novembrikuus korraldada kuulamised ja pärast seda raporti esitada ja me võime siis jaanuarikuus hääletada, aga siis me vähemalt saaksime eelarve täitmise kinnitamise menetlust äh, teatud administratiivsete kergendustega ka ettepoole tuua ja me saame väga hästi aru, et äh, meil on vaja tegelikult ka kogu seda protsessi kiirendada kõik see on aga vägagi lahtine, sellepärast et meil on siin jagatud äh, haldusega probleeme, meil rääkisime täna siin ka erinevate deklaratsioonide võimalustest ja väga tähtis on, et nendes deklaratsioonides oleks ka midagi kirjas, mitte nii nagu eelmine kord, kus väga pikalt rääkisime sellest ja pärast mitte midagi ei otsustanud, seekord me enam seda ei tee. mis puudutab nüüd äh, tagantjärele äh, kasutamist, siin me ootame komisjonilt ülevaadet selle kohta, millised tekstiosad, mis kuupäeval peaksid jõustuma ja millised oleksid siis äh, sellise samm-sammulise jõustumise mõjud. Need, kes siiamaani mind ei kuulanud, nüüd teritage kõrvu, sellepärast et esimene jaanuar kaks tuhat neliteist, sealt hakkavad kehtima sätted piirkondlike osade jaoks ja kui me nüüd neid erinevaid ametivõime üllatame selle uudisega, et noh, te kulutasite vahendid ära ja nüüd on meil teile veel üllatus, et me muudame ka reegleid ja need, kes neid vahendeid tahavad menetluses kulutada, ka nende jaoks muudame me reegleid. ausalt öeldes ma ei usu, et see on, läks lihtne, sest näiteks Regionaalarengu Fondi puhul selle aasta alguseni oli kümme protsenti Äh, vahendeid, äh, mida see puudutas, aga nüüd on makstud ju veel vahendeid välja, nii et me peame lähtuma kahekümnest, kahekümne viiest protsendist vahenditest ja tõesti, see toob tõesti hurraa-hüüded endaga kaasa, ma oleksin tahtnud äh, siiski teada saada kohe algusest peale, millised on need reeglid, mille kohaselt meile haldavad asutused hakkavad siis infot andma siis edasi kaks tuhat kaheksateist ja haldus siis ka Euroopa Liidu teatajas avaldamine siis esimene jaanuar kaks tuhat üheksateist reeglite jaoks, mis puudutavad äh, institutsioonide finantshaldust ja iga-aastast eelarvemenetlust ja siis on veel ka mitmeaastane finantsraamistik kahe tuhande kahekümnendale aastale järgneva perioodi jaoks, siin tuleb ka täpselt vaadata, mida see tagantjärele rakendamine meie jaoks võib tähendada ja selles valdkonnas me peame üritama ülevaadet säilitada, et ükskõik, mida me ei teeks, me peame siiski teadma, mida me teeme ja esmaspäeval Strasbourgis on meil järgmine kolmepoolne kohtumine. praegusel hetkel me töötame selle nimel, et kell kuusteist saaksime juba pihta hakata Äh, see, meie küll ei või kell neli ühtegi äh, kohtumist korraldada, komisjon aga soovib seda ja nüüd me tõesti palume fraktsiooni, et me saaksime kell neli alustada selleks, et oleks mingigi võimalus, et me jõuame lõpusirgele, sest muidu võin juba praegu välja kuulutada selle, et kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal detsembril tuleb meil uuesti kokku tulla, kahekümnendal detsembril on veel Coreperi kohtumine ja ma arvan, et meie huvides on see, et me Eesti eesistumise ajal selle küsimuse läbi vaatame ja lõpule viime, sest Äh, Eesti eesistujana on siin tõesti väga palju panustanud ja kui me peame kogu tööd uuesti pihta hakkama uue eesistujariigiga, siis äh, võin teile ki-, kinnitada, et ma pole kindel, et me saame selle edukalt äh, läbi viidud. kahekümne neljandal detsembril minul veel plaane ei ole, nii et see oleks ka võimalus, nii et ma teen ettepaneku, et kuusteist null null järgmisel esmaspäeval katsume alustada ja nii et kõik, kes soovivad äh, kaasatud olla, olete kutsutud, siis on veel üks lehekülg, kus on kokku võetud kõik see, mis meil on praegusel hetkel veel lahendamata. ma üritasin seda kõike teile praegusel hetkel kiirelt äh, esitleda. lõppude lõpuks äh, me lihtsalt kompromissina ütleme, et noh, jätame nii, nagu on ka nendes valdkondades, kus me ei jõua kokkuleppele ja teistes valdkondades, kus me oleme jõudnud kokkuleppele, võib-olla muutub veel midagi. aga kui me lõppude lõpus ütleme, et jätame need vastuolulised küsimused nii, nagu nad on, siis tuleb mõelda, kuidas see mõjutab neid valdkondi, kus me oleme kokkuleppele jõudnud, me praegu seda ei tea ja peame mõtlema, milline peaks siin olema parlamendi seisukoht ja millise seisukoha mina välja pakuksin. ma ei tea ja ei saa praegusel hetkel ka ennustada ette seda, et äkki esmaspäeval kuusteist null null on komisjon veelgi suurema dokumendi meile saatnud, aga me vaatame kõik need dokumendid läbi, mis meile saadetakse. siin on veel terve rida küsimusi Äh, mis on lahtised, me lähtume praegusel hetkel sellest üheleheküljelisest dokumendist, kui keegi soovib veel mingeid dokumente, siis pöörduge meie poole, hea meelega edastame need. tõesti, see lugemine arendab inimest vägagi edasi, suur tänu kolleeg Ajala Senderile ja kolleeg Mankale, minu truudele variraportööridele ja kõikidele, kes tahtsid tulla, aga siiski ei tulnud. ja kuna ükski kolleeg enam kohal ei ole, ja mõned äh, komisjoni ja nõukogu inimesed on siin, et märk-, veel märkuseid teha, äh, siis tänan tõesti komisjoni ja vastavaid teenistusi, kes on tõesti siin suurepärase töö ära teinud ja meile väga palju erinevaid tekste koostanud, ma tean, et see ei ole lihtne. suur tänu ka kolleeg Ashworthile ja tema meeskonnale, nemad saavad ka väga hästi oma tööga hakkama me tõesti pingutame selleks, et äh, jõuda lõpusirgele, sest äh, ma ei taha selliseid suuri algatusi uude aastasse üle kanda. eelmisel aastal jõulude ja aastavahetuse ajal tegelesin äh, eelarvemäärusega, sellel aastal ma seda teha ei tahaks ja tõesti sellepärast ma ka pingutan, et me jõuaksime lõpule selle tööga. tundub, et küsimusi rohkem ei ole, siis ei jää mul mitte midagi muud üle, kui enne jõule viimasel kohtumisel teile ilusat jõuluaega ja head aastavahetust soovida. Äh, jääge terveks ja kohtume uuel aastal, üheteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal viisteist null null, aitäh ja koosolek on lõppenud!